Uh, dear colleagues, I think we, we should begin. It's now... head kolleegid, uh, alustame. kell on saanud uh, seitse minutit peale üheksat. ja ma tänan neid kolleege, kes on tulnud õigel ajal kohale eriti Euroopa Komisjoni esimese asepresidendi kohalolu, mis oli muideks üheksa minutit enn-, viis minutit enne üheksat, tegemist on siis struktureeritud dialoogiga Euroopa Komisjoni esimese asepresidendi Hans eh, Franz Timmermansiga, kelle vastutusalas on parem õigusloome, institutsioonide vahelised suhted ja õigusriigi põhimõte ning põhiõiguste harta. Te käisite meie juures siin aasta alguses, eh, nii et eh, palju aega on mööda läinud sellest, aga äh, meil on olnud tegelikult väga huvitavaid omavahelisi kohtumisi, Strasbourgis näiteks kohtusime mõned päevad tagasi. nii et äh, tegelikult kontakti äh, meie ja tema büroo vahel on olnud küll ja veel. aga loomulikult on tähtsa hetkega tegemist, sellepärast et meil on võimalik äh, esitada küsimusi ja tema vastutusala asjade kohta ja see ongi täna hommikul meie ülesanne struktureeritud dialoog äh, on äh, käimas, mis tähendab, äh, et kõigepealt koordinaatorid saavad sõna ja siis saavad kõik teised sõna, nii et nii palju siis meie struktuuris. palun pidada kinni kõne, kõneajast ja koordinaatoritest on vist üks kohal. sealt edasi saavad sõna kõik, kes küsida tahavad, nii et palun andke märku kuna distsipliini oli eelmine kord vähe, siis võtan ma kõnelejate nimekirja ja mingit mõtet seda kinni panna ei ole, sellepärast et kõik sammuvad siia IIA sisse. nii et palun tõstke üles oma nimesilt, siis ma näen, kes sõna tahavad. Okay, so we're going to have a socialist question time with one nii et tundub, et sotsialistide küsimused peamiselt üks roheline ja härra Pooni. väga hästi mida see siis ütleb äh, libe äh, jõudude tasakaalu kohta teile? rohkem ma midagi ei ütle, muidu tekib veel jama, ütleb esimees, äh, head kolleegid, meil on palju tõsiseid küsimusi esitada, nii et palun pidage kõneajast kinni ja ka Franz Timmermans on vastustega alati väga distsiplineeritud ja kui on aega, saame veel ühe küsimuste ringi võtta. nii et palun üle kahe minuti, palun ärge rääkige. nii et äh, kõigepealt siis äh, sissejuhatavad sõnavõtud äh, härra Timmermansilt, palun, teil on sõna. suur tänu, Claude. tere hommikust kõigile sellel väga varasel tunnil. mul on väga hea meel siin teie juures taas olla. tundub, et tegemist on lõvikoopaga Euroopa Parlamendis, vähemalt komisjonis nähakse asja niimoodi. Äh, tegemist on väga suure väljakutsetega ajaga, sellepärast et põhiõiguste küsimus on äh, löögi alla sattunud mitmes liikmesriigist erinevast perspektiivist, aga põhimõtteliselt on see veel äh, olulisem, sellepärast et õigusriigi põhimõte Euroopa Liidu toimimise alusena ja liikmesriikide toimimise alusena on ka küsimuse alla seatud, sellele esitatakse väljakutseid või äh, ignoreeritakse seda täielikult. ja minu jaoks on seetõttu väga selge, et ilma, et õigusriigi põhimõtet täielikult ei austata, äh, Euroopa Liit kukub kokku varem või hiljem. selles ma üldse ei kahtle. ja me oleme võtnud kõike liiga enesestmõistetavana aastate jooksul ja ma arvan, et me peame seetõttu meie poliitilist äh, fookust äh, selle jaoks ka timmima. oluliseks küsimuseks järgmisel aastal on see, et ma tahan, et äh, õigusriigi põhimõtet oleks ka selgesõnaliselt mainitud igal pool kui Euroopa Liidu äh, alusena. kui meil seda ei ole, siis äh, lihtsalt äh, hakkab võim toimima, see tähendab seda ka, et demokraatiat nähakse enamuse türanniana, mitte vähemuste austamisena. nii et meie ees on kõige põhimõttelisemad küsimused, mis meie ühiskonda seovad. dialoogiga tööstusega tahame me rohkem ja paremini veebis tegeleda vihakõne pidurdamisega meil oli põhiõiguste foorum eelmisel aastal äh, sallivuse kohta ning äh, erinevate vihavormide kohta, äh, näiteks usulisel baasil ja nii edasi. käesoleval aastal ootan ma meie kolokviumit meediavabaduse teemal, see on teema, mis on väga oluline meie väärtuskogukonna jaoks. ja me peame analüüsima seda, kuhu on Euroopa meediamaastik teel. meedia roll äh, tuleb äh, üle kontrollida, kas praktikas see samamoodi rakendub, nii nagu me seda ette kujutame. ja siin on kindlasti küsimusi, millele me peaksime Euroopas rohkem tähelepanu pöörama. tahaksin oma sissejuhatavas sõnavõtus ka rõhutada vajadust olla julge, pidades debatti liikmesriikidega õigusriigi teemadel. praegu on Poola valitsusega käimas dialoog. seda on võimalik aga ainult teha siis, kui mul on parlamendi täistoetus. me oleme tugevad ainult siis, kui me oleme ühtsed siin on palju vaja veel ära teha. Eh, täielik eh, kohtusüsteemi sõltumatus on õigusriigi üks alustala ja me seda dialoogi ka jätkame, aga mul tõesti on teie toetust selles vaja. julgeolek, veel üks element, mis on oluline selleks, et tagada, et õigusriigi põhimõtted eh, oleksid paigas ja inimõigused kehtiksid. Te olete vist rääkinud Julian Kingiga varem ja ka Dmitri Savramopoulosega nii et meie jätkame tööd äh, samas valdkonnas. Nad juba nimetasid mitmeid asju, aga tahaksin lõpetada siin äh, rände küsimusega. meie kodanikud näevad, et äh, pagulasvooge ei kontrollita piisavalt ja see on kõige Äh, suurem oht tegelikult õigusriigi põhimõtete ja põhimõtte, äh, põhiõiguste ja vabaduste jaoks. meil on vaja kuidagi selle olukorraga toime tulla, oleme komisjoni ja parlamendiga külg äh, külje kõrval töötanud selles vallas ja ma ootan teiega koostööd ka edaspidi, kui oleme ühtsed, siis on võimalus, et nõukogust läheb läbi see, mis on meie jaoks tähtsam ja see juhtub ainult siis, kui oleme ühtsed. ootan teie küsimusi, suur tänu! suur tänu, Franz! suur aitäh, et äh, olite äh, väga kokkuvõtlik oma sissejuhatavas sõnavõtus, äh, inimesed saavad nüüd küsida, olge head, kaks minutit maksimaalselt on kõneaega, kolleegid teil, ütleb esimees, alustame koordinaatoritega. ja kolm koordinaatorit on kohal. ja üks kolleeg, kes koordinaatorit asendab. Barbara Kachiga on Äh, proua Holmajärvi esindaja, nii et tema nimel saate võimaluse küsida küsimust. suur tänu teile. esimees, suur aitäh. härra volinik, selle lühida sissejuhatuse eest mina olen pärit Poolast ja tahaksin vabandada Äh, ebameeldivuste pärast, mis võib-olla tänase Poola valitsuse poolt teile osaks saavad. mul on väga hea meel, et äh, oma tegevustes äh, ja suhtluses Poolaga töötate te Poola õigussüsteemi ja Poola meedia nimel ja hüvanguks Te ütlete alati, et komisjon tegevus ei ole Poola inimeste ja Poola vastu suunatud aga selle asemel nende vastu, kes tahavad võimu haarata Poolas ja demokraatiat vähendada me näeme seda, et Poola inimesed on tulnud tänavatele ja Euroopa Parlament on mitmeid resolutsioone koostanud Poola teemal. see kõik näitab, et tegelikult üksus on olemas ühtsus, vabandust, on olemas ja seda ühtsust on vaja ilmselt äh, väga tugevalt. teisisõnu, Euroopa Parlament äh, ei ole päri kõikide nende demokraatia ja õigusriigi põhimõtete riivetega Poolas. ja meie oleme veendunud Euroopa Parlamendis, et õigusriigi põhimõte on tsemendiks, mis kõiki Euroopa Liidu liikmesriiki koos hoiab. ja minu küsimus on siis järgmine. parlamendis on ettevalmistamisel äh, raport, seda arutatakse ka Strasbourgis. Äh, proua Sofi Intevelti raport, mis puudutab Euroopa Liidus äh, õigusriigi põhimõtet. kas te olete selle raporti peamise argumendiga päri ja ka selle lähenemisega, mis raportis kirjas on? ning kas te olete nõus, et meil on vaja väga tugevat eh, mehhanismi, eh, midagi käegakatsutavamat, mis võimaldaks Euroopa Komisjonil ja Euroopa Parlamendil viia ellu õigusriigi põhimõtted seire erinevates liikmesriikides? palun pidage kinni kahest minutist kõneajast, ütleb esimees veel kord, kõik tahavad sõna saada, nii et kaks minutit, järgnevalt sotsiaaldemokraatide nimel proua Sippel, palun. suur tänu teile, esimees. ma tahaksin kõigepealt tulla tagasi selle juurde, mida ütles härra Timmermann oma sissejuhatuses. nimelt seda, et me viimastel aastatel libe pädevusest eh, eemal oleme võtnud tegelikult äh, meie äh, liikmesriikide tegevusi äh, täiesti iseenesestmõistetavalt, me oleme arvestanud sellega, et kõik reeglitest kinni peavad. aga veelgi olulisem on see, et kui meie praegu saame aru sellest, et see vaikimisi arusaam ei kehti, peame me tegutsema selles suunas, mida teha siis, kui liikmesriigid ei pea reeglitest kinni. ja ma tahaksin olla nõus sellega, mida eelkõneleja ütles Poola kohta. tõesti, komisjon äh, alustas õigusriigi mehhanismiga, äh, see on Veneetsia komisjoni soovitustega seo-, seotud. Poola valitsus äh, suunas tagasi selle aruande. küsimus on aga, mida komisjon ja meie kõik ühtselt võime teha selle nimel, et Poola valitsus peaks kinni ühtselt kokku lepitud reeglitest ning mõned asjad tagasi võtta, protsessi tagasi pöörata, mis on valesti läinud. ning loomulikult jõuan ka kohe Ungari juurde ja küsin, et kas on plaanis alustada ka õigusriigi mehhanismiga seoses Ungariga? tahan omast öö, positsioonist väga selgelt öelda, et ei saa ju olla niimoodi, et Euroopa Liit või pagulased ohustavad Ungarit, vaid hoopis Orban, kes oma poliitikaga vabaduse, demokraatia Ungari inimestele ohustab tegelikult Euroopat. see ei kaitse mitte Ungari inimeste identiteeti, vaid hoopis Orbani enda jõudu ja võimu. räägime siin meediavabadusest, ka vähemuste õigustest, minu arust on viimane aeg, et me ei lase lihtsalt köiel lohiseda, vaid võtame asja kätte ja siis õigusriigi mehhanismiga seotuna äh, järgmisel nädalal loodetavasti suure enamusega võtame selle vastu. see võib-olla ei ole see mehhanism väga konkreetne või ideaalne mõnestki aspektist, aga tahaksin küsida, kas komisjon on valmis võtma seda alusena selleks, et aktiivselt tegutseda ja et seista selle eest, et äh, sellist mehhanismi ka reaalselt kasutataks? järgnevalt Cecilia Wikström, kas olete valmis kohe küsima? mul on väga hea meel kolleegile sõnajärg üle anda, ütleb äh, proua Wikström. proua Intervelt, palun. ALDE fraktsiooni nimel. tere hommikust, äh, volinik. Te ütlesite, et äh, Euroopa Liit kukub kokku ilma õigusriigi põhimõteta et ja järgmise aasta tööprogrammis on teil ettepanekuid selle kohta, kuidas asju muuta. mina olen muidugi väga uudishimulik. mis, milles need siis täpselt seisnevad, järgmisel nädalal me peame aru raporti üle. Te olete saanud selle raporti kätte, loodetavasti me hääletame kõik selle poolt järgmisel nädalal siin parlamendis. arutelud parlamendi, nõukogu ja komisjoni vahel toimuvad edasi Te rääkisite ka paremast õigusloomest, parem õigusloome ja õigusriigi põhimõtted on samamoodi kaks külge minu jaoks ja ma olen alati mõelnud, et parema õigusloome põhimõtteid rakendatakse üsna äh, karmilt, väga hea, see on seotud majanduse, ettevõtluse, äh, bürokraatia vähendamisega ja nii edasi, aga neid sama rangelt näiteks ei rakendata teistes valdkondades, ütleme näiteks julgeolek, pagulaspoliitika ja nii edasi ma näen, et väga palju õigusakte võetakse vastu, mida me teame, et ei ole õiguslikult vettpidavad eh, ja eh, mida ilmselt eh, ka kohtud ringlusest eemaldavad. kuidas seda kõike parandada saaks, on minu küsimus. teine küsimus on konkreetsem ja näide ka selle kohta, kuidas me peaksime paremini oma instrumente kasutama. oleme palju aastaid küsinud komisjoni käest Äh, geivastasest äh, õigusandlusest äh, Leedus ja alati, kui me saame komisjonilt vastuse, et jah, me räägime kohaliku valitsusega, räägime valitsuse esindajatega, tahaksin teada, min-, mis hetkel siis komisjon hakkab rikkumismenetlust alustama. ja siis tahaksin veel läbipaistvuse kohta küsida, mis on üks teie lemmikteemasid ja minu omasid ka. ma tean, et siin on edusamme tehtud, aga samas tean ka, et need sammud ei ole võetud piisavalt kiiresti, ka Euroopa Parlament ei ole teinud seda, selleks et äh, avatuskultuuri luua. kui me räägime ligipääsust dokumentidele, on endiselt tõrksust palju, kas olete plaanis võtma samme selles vallas? proua Sargentini, palun rohelise nimel. suur tänu teile, esimees, ma kuulen voliniku suust, et ta tahab äh, koostööd teha selleks, et äh, õigusalaseid ettepanekuid äh, kiiresti läbi otus, otsustustegemisprotsessi suruda. küsimus on, milliseid ettepanekuid see täpselt puudutab ja mida me ootame järgmistel aastatel teie poolt ettepanekuna, ma ei saa päris täpselt aru, ja siis see eh, kiire menetlus, eh, kui see tähendab seda, et eh, mõjuhinnangud kõrvale jäetakse, siis me tegelikult venitame asjaga. kui me ümberpaigutamisest räägime näiteks, siis praegusel hetkel on ettepanek laual, mis peaks viima selleni, et pagulased ümber paigutatakse Euroopa Liitu äh, Äh, mõjuhinnangut sellele ettepanekule ei ole samas ja see ei ole õiguslikult äh, vettpidav, mis tähendab seda, et me peame nüüd selle õiguslikult kindlaks muutma läbirääkimisel komisjoni ja nõukoguga. ma arvan, et me tegelikult pigem kaotame siin aega ja te kasutate parlamenti valel eesmärgil äh, puhast, meie peame siin puhastama sellist äh, õigusakti, mis ei pea ja meie peame selle avalikkusele esi, esitlema. Äh, siis õigusandlus, mis puudutab eriti asüüli ja migratsiooniküsimusi, tulevad väga sageli ettepanekud ilma mõjuhinnanguta. tundub, et mitte ükski jurist ei ole vaadanud neid üle, enne kui nad on parlamendile saadetud. ja eelmisel nädalal oli ka Siseasjade Nõukogu ning Visegradi riigid ütlevad, et äh, ümberpaigutamine Itaaliast ja Kreekast ei ole enam nende äh, ülesanne. kas saate selles osas midagi öelda, mida see siis täpselt tähendab, tegemist on valitsustevahelise lepinguga, parlamentil ei ole sinna midagi juurde väga öelda, aga see ilmselt mõjutab meie hilisemaid debatti, kui hakkame te-, Dublini määruse ülevaatamisest äh, rääkima. nii et kaks tuhat seitseteist valimised Prantsusmaal ja Saksamaal, siis maltalased, kes arvavad, et äh, pagulasküsimused on äh, päevakorras äh, A ja O, aga samas näeme, et patiseis on ees ootamas. aga mulle tundub, et kõige sellega me venitame liiga kaua, kas saate selles osas midagi öelda? ja nüüd Korneli Ernsti nimel palun proua Björk äh,. Eh, mycket av kloka saker har sagt av mina, mina andra kollegor här. Jag skulle bara vilja... Tänan ähm,. kolleegid ütlesid palju arukaid mõtteid välja, aga ma rõhutaksin veel ühte mõtet seadusandliku protsessi kohta äh,. väga oluline on see, et menetlus ei oleks mitte ainult kiire, aga et see oleks ka hea kvaliteediga. praegu on puudu selline hindamine. Ehm, ettepanekutel on aga väga selgelt vaja seda, et neid lähedalt analüüsitaks. kui nõukogus ähm, on lahknevused Visegradi riikidega, siis ma tahaksin kuulda, et mis on teie plaan B? Poola kohta on samuti küsitud küsimusi, aga ka Ungari kohta see, mida on tehtud Ungaris, ei ole omanud erilist mõju, pigem on just olukord muutunud hullemaks. me näeme, et on suurenenud ksenofoobia valitsuse poolel. oleme kuulnud ka sellest, et seadusandlus pole kooskõlas Euroopa Liidu õigusega. samuti oleme kuulnud politsei vägivallast, sellest, kuidas erinevaid inimesi meedias, vabaühendustes ahistatakse. Nendes asjus tuleb midagi ära teha, teie vastutate selle valdkonna, valdkonna eest, mis on teie kavatsused? ja veel üks küsimus volinikule, mis puudutab põhiõigusi. kui rääkida õigusest perekonnaga taas kokku saada, siis mitmed liikmesriigid ei ole äh, seda äh, direktiivi oma siseriiklikku õigusesse üle võtnud, miks selle suhtes midagi ei tehta, miks ei alustata rikkumismenetlusi või kas teil on kavatsus selliseid menetlusi alustada? tänan su, äh, härra Timmermans, kas te soovite nendele küsimustele vastata ja siis kuulame veel küsimusi, palun. suur tänu nende küsimuste eest. kõigepealt Poola kohta. ma ütlen väga selgelt välja selle, et loomulikult ma saan aru sellest retoorikast, kuidas proovitakse luua kuvandit sellest, et komisjon on nüüd võitlemas Poolaga ja Poola rahvusega. aga tegelikult see küsimus on väga lihtne. komisjon palub Poolat, et seal tagataks võimude lahusus ja kohtuvõimu iseseisvus, sest et see on sattunud seal ohtu Poola valitsus ei avalda sealse ülemkohtu otsuseid, kuna seal keeldutakse ametisse nimetamast ülemkohtunikke, kelle valis tegelikult ametnik, ametisse parlament, see on väga konkreetne teema. ja mina ei lähe kaasa selle aruteluga, et kas me siin ründame Poolat või Poola rahvust. mina ütleksin, et vastupidi, me toetame Poola rahvast ja Poolat sest igal liikmesriigil on õigus olukorrale, kus võimude lahusus on väga selgelt olemas. see on ju ainus tagatis sellele, et inimestel on võimalik juurde pääseda õigussüsteemile niimoodi, et poliitika neid ei sega. see ei ole seotud ainult üksikisiku õiguste kaitsega, vaid ka siseturu toimimisega seda põhjusel, et iga investor, iga majanduslik toimija peab olema kindel selles, et vajadusel saab ta minna kohtusse, mis rakendab Euroopa Liidu õigust niimoodi, et valitsus seda kuidagi poliitiliselt ei sega. kogu Euroopa õigusriiklus põhineb sellel, et kõik liikmesriigid rakendavad ühtselt Euroopa Liidu õigust, täpselt nii, nagu selle üle on siin parlamendis otsustatud kui selles küsimuses tekivad küsimused, siis eh, liikmesriigi kohtud on ju selles mõttes ka Euroopa Liidu kohtud, sest nende kohustus on kontrollida, kas Euroopa Liidu õigust rakendatakse õigesti või mitte. kui neil on küsimusi, siis saavad nad pöörduda Luksemburgi kohtu poole ja küsida sealt tõlgendust Euroopa Liidu õigusele. ehk siis see on horisontaalne protsess liikmesriikides ja Euroopa Liidu kohtuga ka vertikaalne protsess mitte kunagi ei tohi olla kahtlust selles, et kas kohtunikel on olemas see sõltumatus niimoodi toimida. kui mis tahes etapis on selle suhtes küsitavusi, siis õigusriiklust enam ei ole. ja sellisel juhul on õigusriiklus taas ähm, antud ainult liikmesriikide kätte ja see tähendaks ka siseturu lõppu. ehk siis Poola puhul on nõnda, et ähm, valitsus ei saa seal vist aru, et kui nad niimoodi jätkavad, siis lõppastmes äh, tegelikult nad tõmbavad ka vee peale Poola majandusele, sest et siseturg on Poola majanduse jaoks väga oluline. ehk siis alati, kui ma seda arutelu pean, siis tuleb see teema ka välja tuua, kui oluline on see siseturu toimimise jaoks, nagu ka üksikisikute kodanike õiguste kaitseks ja ma luban teile, et ma jätkan selle teemaga, kuni sellele on leitud lahendus. ma ütlen väga selgelt, ma tegelen sellega nii kaua, kuni lahendus on leitud ja kui mul on selline võimalus selle teemaga jätkata, siis on mul ühtlasi vaja ka teie parlamendi toetust. me kõik teame, et kõikide nõukogu liikmete jaoks on äh, vaja väga palju veenvust, et nad oleksid meiega nõus. ehk siis mida rohkem toetust on meil parlamendilt ja komisjonilt, seda suurem on tõenäosus, et me saame lõppastmes selle tulemuse, mis on Poola riigi ja Poola kodanike ja ka Euroopa Liidu huvides. Te seostasite seda Interveldi raportiga, mida me järgmisel nädalal arutame no mina hoian enda laskemoona järgmiseks nädalaks veel alles ja tõtt-öelda ma nädalavahetusel veel valmistun selleks ja töötan selle raporti läbi. mul ei ole selleks veel praegu aega olnud, aga minu tähtaeg on ka järgmisel nädalal selle raporti küsimuses, ehk selle teema juurde tuleme järgmisel nädalal tagasi. ja ma väga ootan seda arutelu, sest mul on mõningaid küsimusi ja kas me saaks kokku leppida, et me teeme sellise päris arutelu, mitte lihtsalt ei kuula ühe ja teise poole arvamusi? ma tahaks tõesti päris sisulist arutelu kuulda Strasbourgis. meie töömeetodid on vahel sellised, et mõnikord me lihtsalt kuulame ühe ja teise komisjoni, parlamendi arvamusi ja siis lähme kohvipausile. proovime ikka sellist tõelist arutelu pidada kui rääkida Veneetsia komisjonist, siis lubage, ma rõhutan taas, et ähm, Veneetsia komisjoni sekkumise tegelikult, mis on üsna irooniline, tõi endale kaela Poola valitsus ise. Veneetsia komisjoni järeldused on sajaprotsendiliselt kooskõlas meie seisukohaga mille me saatsime oma soovitustes Poola valitsusele ja millele me ootame veel vastust nende poolt. tõstatati ka Ungari küsimus. Ungaris toimuval hoiame me väga pingsalt pilku peal. aga kui me tahame jääda usaldusväärseks ja et meie vahendid oleksid tõhusad, siis me peame väga täpselt aru saama, milles seisneb meie pädevus ja mis valdkonnas saan ma meie pädevust rakendada. kõige lihtsam tegevus, mida vanasti on ka komisjon teinud, on see, et väga julgelt, ilusasti öeldakse poliitiliselt midagi välja, aga siis ei ole tegelikult vahendeid selleks, et eh, vigu parandada minuga te olete nüüdseks ilmselt tuttavad ja teate, et mulle selline toimimine ei meeldi, ma tahan asju teha täpselt, korrektselt me vaatame seda, mis toimub Ungaris, mulle tekitab väga äh, muret äh, peamise opositsiooni ajalehe sulgemine Ungaris, ka see, kuidas seda tehti, äh, tekitab mulle muret. Need vahendid, mis meil olemas on, ähm, kaitsevad inimesi, kes seal ajakirjanikena töötasid me saame tagada selle, et ajalehe omanik ei riku Euroopa Liidu reegleid selle suhtes, kuidas oma töötajatega käituda. ehk siis eh, töökohas me saame inimesi kaitsta, muidugi selle teemaga peab hoolikalt tegelema eh, ja kui vaja, siis me võtame ka selle ajalehe omaniku vastutusele. aga see on ka selline teema, mida peaks aretama, vabandust, arutama meediateemalisel kollokviumil novembri lõpus ja ärgem olgem naiivsed, see toimub laiemas kontekstis ja ka kontekst on asjakohane, mitte ainult see küsimus, et kas see oli nüüd ajalehe omaniku majanduslik otsus, kes nägi, et tema ajaleht ei tooda enam kasumit ühesõnaga, hoiame sellel teemal pilku peal. mina ka isiklikult tegelen selle teemaga väga ja ma võin öelda varasemast kogemusest, et peaminister Orban on väga ettevaatlik oma käitumises, ta väga täpselt äh, proovib käia Euroopa Liidu õiguse piiri peal, sellest üle astumata ja vahepeal ei ole meil teatud küsimustes pädevust. ehk siis mina tahan väga täpselt selle teemaga tegeleda, aga ma ei hakka peitma ka seda oma muret selles suhtes, mis toimub Ungari meedias. nüüd rääkides tööprogrammist, siis selle kohta ütleksin, et ma tahan tagada selle, et me saame aru, et meie töökeskkond saab pakkuda lahendusi ja tulemusi ainult siis, kui õigusriigi põhimõttes ei küsi, ei, selle suhtes ei ole küsimusi. kui me esitleme järgmisel nädalal komisjoni tööprogrammi ja kõiki teemasid, millega me hakkame tegelema, siis, siis ma ei öelnud, et me teeme konkreetseid ettepanekuid õigusriikluse kohta, ma tahan lihtsalt öelda seda, et õigusriigi põhimõte peab olema keskne osa kõikides ettepanekutes, mille me välja toome ja reageerin siin ka kohe ühele küsimusele, mida sama teema kohta küsiti, selleks on mõju hindamine. vahel öeldakse, et mõningate ettepanekute kohta eh, rändeteemades ei tehtud mõju hindamist, jah, see on õige, ei teinudki, aga selleks puhuks on ka olemas eh, üks konkreetne reegel, mis võimaldab mitte teha Eh, mõju hindamist, kui on tegemist väga kiireloomuliste küsimustega ja ümberpaigutamine on kiire küsimus. rändeteema üle kontrolli saavutamine on kiire küsimus. ja ma tahaksin ühe väära arusaama ümber lükata, see, et ei tehta mõju hindamist, ei tähenda veel seda, et asja ei tehta kasutades komisjoni parimaid ressursse, parimaid juriste, loomulikult me tagame selle, et meie parimad juristid vaatavad neid dokumente ja et me kasutame oma vahendeid. mõju hindamine ei seisne ainult selles, et vaadatakse, kas miski on õigusaktidega kooskõlas või mitte, vaid see on palju laiem protsess. vahel on meil käsil kiireloomuline küsimus, kusjuures ma vahel näen ka, et parlament tegutseb palju kiiremini kui tavaliselt, aga keegi ei kritiseeri parlamenti, et nad tegutsevad liiga kiiresti, näiteks äh, Rannikukaitse ja Piirivalveameti loomisel äh, parlament tegutses väga kiiresti ja ma arvan, parlament tegi ka õigesti, see oli õige käitumisviis. ehk siis ärme saa valesti aru äh, sellest, et mõju hindamise mittetoimumine tähendaks veel, et midagi on juriidiliselt valesti kui rääkida rändest, siis ma arvan, sellest te rääkisite ka härra Avramopulasega hiljuti, aga lubage, ma rõhutan taas mõtet pacta sunt servanda ehk lepinguid tuleb täita. meil ei ole valitsustevahelist lepet, vaid meil on nõukogu otsus ümberpaigutamise kohta, vabandust, ümberasustamise kohta mm. -hmm. ja see, millest me praegu räägime on see, et me tahame, et tulevikus oleksid pardal kõik liikmesriigid ja me tahame olema piisavalt paindlikud selleks, et kõik liikmesriigid tahaksid pardal olla. aga paindlikkus minu meelest ei tähenda seda, et liikmesriikidel on vabandus mitte vastu võtta pagulasi nende ümber asustamisel. oluline on aga see, et oleks võimalik sellele teemale leida geograafiliselt, poliitiliselt ühtne lahendus ja seda me ka tulevikust ootame. aga need liikmesriigid, kes nüüd teesklevad, et see, et me räägime paindlikust lahendusest, eh, tähendab seda, et olemasolevad otsused enam ei kehti, et need liikmesriigid eksivad, sest et olemasolevad otsused kehtivad küll eh, kui rääkida perede taasühendamisest, siis see on seotud Dublini määrusega ehm, ja ka teie ajakavas on see vist äh, jah, selge, kolmepoolsed läbirääkimised ei ole veel alanud, aga palun tehke ka sellega tööd, ma arvan, seda teemat on vaja käsitleda. ma arvan, et rände puhul ei ole tarvis plaani B ehm, tuleb just selgelt välja öelda, et meie lahendus, mida toetab tugevalt ka Euroopa Parlament, et selle juurde tuleb jääda. Leedu homovastase seaduse teemal olen kuulnud, et volinik Oettinger tegeleb selle küsimusega. kuivõrd see on seotud meediaga? ka mina olen seda küsimust varem arutanud, aga ma saan aru, et seda tuleb veel teha. ma võtan seda teemat väga tõsiselt. nagu proua Intvelt te teab, siis see on mulle väga südamelähedane teema ja ma tegelen sellega kindlasti. hiljuti muide süüdistati mind eh, Poola valitsuse poolt, et ma ei kohtle kõiki võrdselt aga kui õigusriikluse eest seismine, meeste-naiste võrdsuse eest seismine, seksuaalvähemuste eest seismine, kui see kõik teeb inimese erapooletuks, siis no ju ma olengi erapooletu. aga need on teemad, millega peame tegelema ja need, kelle eest me peame seisma, suur tänu! Uh suur tänu, kall-, kallid kolleegid, kohe teine voor ja üritage palun piirduda minuti, kahe minutiga, kõige rohkem kahe minutiga, et oleks äh, rohkem aega härra Timmermansil vastata. nii nagu praegu äh, Jo Weidenholzerist alustan. suur tänu, härra esimees, ma üritan lühidalt teha kaks küsimust, esimene, loomulikult Ungari puhul on äh, probleem selles, et äh, Euroopa kõikides valdkondades ei ole pädev, kuid ühes punktis pädevus kuulub meile korruptsioon. ja see on Brüsselile ju teada, mis toimub ja kas me ei võiks natukene kiiremini tegutseda sellel puhul? mõned kolleegid, äh, viiskümmend täpsemalt, on esitanud küsimuse komisjonile ja et kas ei oleks võimalik äh, tõesti kiiremini tegutseda ja teine punkt, äh, millest tahtsin küsida, puudutab ümberpaigutamist, see on ka problemaatiline küsimus, me räägime siin ju inimestest, kuid esiliinil on Kreeka äh, ja inimesed, kes ei ole millestki süüdi, kuid kes on sattunud äh, organiseeritud kurjategijate küüsi ja inimkaabitsejate küüsi, kui me Euroopas neid asju korda ei saa, siis äh, hakkab see mõjutama negatiivselt ka Euroopat. meil on jäänud nimelt selline mulje, et mitte midagi ei liigu praegu edasi, kõik on tupikus ja peaks hakkama edasi liikuma. Kreeka minister käis äh, ja see oli väga tore, aga tema vastused ei olnud väga veenvad ja äh, kas Euroopa ei peaks oma hoobasid siin natukene rohkem kasutama? pädevus ei lasu küll alati siin, aga sellegipoolest, mida saaks komisjon teha, et kogu seda protsessi natukene kiirendada? see oleks ilmselt kõiki huvides, aitäh. suur tänu ju, äh, Mihhail Pooni, palun suur tänu, härra asepresident, härra esimees, kui lubate, räägin poola keeles, ütleb kõneleja. kõigepealt ma tahaksin tänada teid suurepärase kõnepidamise eest Sopotis Poolas, kui avati seal uute mõtete foorum. see kõne oli tõesti eh, väga huvitav ja leidis palju vastukaja internetis ja, ja seda tänaseni demokraatia ja türanniat äh, eristab äh, kaks asja, meedia ja kohtusüsteem. proua Kudritška, minu kolleeg, küsis olukorra kohta Poolas ja olukord Poolas on praegu järgmine. Äh, Poola valitsus ei vasta isegi nendele soovitustele, mille on Euroopa Komisjon teinud ja toob lihtsalt sisse uusi lahendusi, mis rõhub veelgi kohtunikke, piirab nende vabadusi ja, ja seab äh, parlamendikomisjonidele ülesandeks kohtuotsuseid kontrollida ja me näeme praegu seda, et tegelikult, et võimude lahusus Poolas on kadumas ja selle taga on konkreetselt Poola valitsus. ja järgmine küsimus, äh, mida me saaksime teha meie meedia, avaliku meedia kaitsmiseks? mida teha selleks, et meedia oleks tõesti sõltumatu, avalik-õiguslik meedia. see peab olema tõesti sõltumatu ja me peame selles võitlema. Peeter Niedermüller, palun. suur tänu, härra asepresident, see, mida te praegu rääkisite Ungari kohta, on tõesti pettumust valmistav. viis miljonit valijat, kes boikoteerisid rahvahääletust äh, nende jaoks on see pettumust valmistav, me ootame selget poliitilist signaali Euroopa Komisjonilt ja seega minu küsimus teile on lihtne. Euroopa Komisjon kaalus novembris kaks tuhat viisteist ja ma tsiteerin, tingimusi, mille alusel käivitada õigusriigi raamistik Ungari suunas, praegu aga need tingimused ei ole täidetud. ja minu küsimus teile, kas te olete jätkuvalt sellel arvamusel, härra asepresident, tänagi veel? ja minu järgmine küsimus, Euroopa Poliitikakeskus avalikustas paar päeva tagasi ühe töö, kus, mille nad nimetasid regressiivne liberaalne Euroopa ja selles äh, töös on sees, et kõige suurem oht Euroopale on regressiivne ja ebaliberaal, regressiivse ja ebaliberaalse Euroopa mõtte levimine ja mida kavatseb komisjon teha selleks, et ähm, eos lämmatada Euroopa Liidus paremäärmuslaste peatõst suur tänu, proua Gomes! austatud äh, asepresident, ma toetan kahe käega seda, mida ütles Joosep Weidenholzer selle kohta, et äh, kui äh, me ümberpaigutamise alal midagi ette ei võta, mis sellega siis kaasneb ja ka perede taasühendamine, mille osas me ka ei ole näinud äh, edasiminekut liikmesriikide poolt ja ma tõesti olen väga mures äh, mures äh, äh, julgeoleku äh, kaalutluste pärast, mida toob see kaasa, inimõiguste rikkumised Euroopa pinnal täna varjupaiga taotlejate ja pagulaste suunas, kes on jäänud ümber paigutamata ja on lõksus e, Euroopa erinevates kohtades. me tegelikult kanname kandikul ette need inimesed smuugeldajatele ja terroristidele. Ungari ja Poola aga, selle kohta ütlen ainult nii palju mulle äh, meeldiks see, et te tunneksite ennast ohustatuna minu seisukohast, minu meelest äh, on see ikkagi ebanormaalne, et Portugali puhul surutakse meid nurka mingisuguse väikese rikkumise pärast võib-olla finantsseadusandluses, aga Ungari ja Poola, kes ilmselgelt ja röögatult rikuvad seadusi, jäetakse omapäi nii et ma tõesti loodan, et te võtate ikkagi karmimad meetmed kasutusele nende vastu, kes tõesti äh, rikuvad meie põhialuseid ja korruptsioonivastane aruanne, ma kirjutasin teile hiljuti, millele te vastasite, et te ei tea, millal see peaks välja tulema sellel aastal ja aasta lõpp on varsti käes. ja seda aruannet on meil hädasti vaja korruptsiooni kohta, sellel on väga selged äh, seosed äh, näiteks nagu sellistes riikides kui Ungari seda on ja loomulikult see peaks hõlmama endas ka hinnangut Euroopa Liidu institutsioonides toimuva kohta ja veel üks palve, kuldsed viisad, härra Mattias ähm, äh, Ruute äh, komisjoni äh, siseasjade peadirektoraadist ütles avalikkuses välja, et kuldviisa probleemid hõlmavad endas ka julgeolekuriske ja et me tegelikult näeme siin äh, õigusriigi põhimõtte rikkumist ja tegelikult käib praegu võidujooks äh, alamate standardite suunas liikmesriikide vahel ja ma tõesti loodan, et komisjon pöörab sellele asjale tähelepanu. me peame aru saama, mis toimub ja, ja see kuldse viisa programmid, need tõesti õõnestavad meie julgeolekut, rääkimata äh, solidaarsust Euroopas. suur tänu, härra esimees. ma tõstatasin selle korruptsioonivastase aruande raportiga klustri kohtumisel, see tõesti oleks pidanud meieni jõudma kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta alguses, aga millal ta siis tuleb, oleks kena. Äh, Silvi von Kaufmann, soovisõna, Soraya Post. suur tänu, asepresident, kõneleja ütleb, et ta räägib rootsi keeles ja jätkab. ma olen ette valmistanud terve rida küsimusi ja tahaksin teha ka mõned märkused Kontrollikoja aruande kohta ja nende soovituste kohta, mida on teinud komisjon äh, liikmesriikidele. aga nüüd ma muudan selle kõik ümber, mis ma mõtlesin, ma tahan hoopis meelehärmi väljendada, ma tean, et meie ees on palju probleeme. aga kuidas siis ikkagi on roma kogukondadega Euroopa Liidus? kui see ei ole üks nendest probleemidest, mida võetakse tõsiselt, siis mida me üldse veel tõsiselt peaksime võtma, ei piisa selgelt ju siseriiklikest strateegiatest ainult. nõukogu ja komisjon kannatavad siin suuremat vastutust pärast seda, kui sadu aastaid on see probleem meiega kaasas käinud. tuleb nüüd lõpuks leida sellele lahendus, see on täielik skandaal, et seni pole mitte midagi tehtud, mingit lahendust pole leitud äh, Roma kogukondade jaoks me võitleme selle vastu näiteks, et äh, inimesed äh, ei õhutaks viha üles aafriklaste või juutide vastu, aga romad on kõik unustanud, poliitiliselt ei tegele mitte keegi selle probleemiga mina ja veel umbes kümme miljonit kodanikku, meil on jumalast kõrini sellest, millal tõstetakse romade küsimus prioriteediks Euroopa Komisjonis? vastu on võetud igasuguseid resolutsioone, kuulamised Euroopa Parlamendis, aga mitte midagi ei toimu ja nüüd ma kavatsen esitada ettepaneku äh, Slovakkiale kui eesistujariigile, et nad midagi võtaksid äh, ette ja paneksid selle sisse lõppjäreldustesse, mingi järjepidevus peab välja kujunema, ma tahan, et nad räägiksid sellest asjast, ma tahan, et Roma kogukondade teema oleks prioriteet. Nende inimeste olukord Euroopas on häbiplekiks meile umbes kakskümmend viis protsenti Roma päritolu lastest Rumeenias on alatoidetud. hiljuti käisin ma ise Rumeenias ja nägin, kuidas need inimesed seal elavad, neil ei ole jooksvat vett, skandaalsed tingimused äh, ja mitte ainult Rumeenias, igal pool. meie tahame ju näha tervet Euroopat, aga terve Euroopa ei ole võimalik äh, ilma äh, selle, et me vaatame, kuidas elavad need äh, kogukonnad ja see teema tuleb tõsta prioriteetide seas kõrgemale. me pöörame väga palju tähelepanu sellele, kuidas vaesed inimesed elavad Aafrikas, aga meil endal siin. sõna saab härra Albrecht, ma viitaksin õigusriigile kui meie liitu koos hoidvale tsemendile. ma olen selle avaldusega täiesti nõus. ja kui me vaatame õigusriigi kaitsmist Euroopas, siis tekib äh, peamiselt üks probleem praeguste standardite rakendamine, mille osas on kokku lepitud ja kui me vaatame meediastandardeid ja meediavabaduse standardeid ja riikliku julgeoleku standardeid, siis on selge, et Euroopa Liidul puudub siin nendes valdkondades pädevus aga samas ei ole ju äh, see teema puutumata jäänud Euroopa seadusandluses, nii esmases kui ka teiseses seadusandluses, näiteks äh, inimõiguste harta ja äh, teistes inimõigusteid toetavates dokumentides. kas ei oleks mitte kasulik ja vajalik käivitada rikkumismenetlused ka nendes valdkondades? näiteks kui liikmesriigid jõustavad meediaseaduseid või julgeolekut puudutavates küsimustes ähm, tekib minul küll küsimus, et kas me kõik tõlgendame seda ühtemoodi, et kas me kõik saame aru, millest me tegelikult räägime, kas on mingisugune definitsioon meil, eriti äh, riikliku julgeoleku osas, minu meelest siin küll laiutab suur must auk, kus iga liikmesriik topib sisse, mida tahab ja mitte keegi ei kontrolli tegelikult, et kas see, mida nad sinna definitsiooni alla kirjutavad, on tegelikult ikkagi julgeolekuga seotud ja seega ma eeldaksin, et aluslepingute valvekoer ehk komisjon tooks selle asja nõu-, kohtu ette ja et kohus saaks otsustada, millest öö, käib jutt tegelikult ja et selgitaks ära siis kohus selle valdkonna, kus võib-olla komisjonil oleks võimalik käivitada rikkumismenetlusi nii teises õigusandluse kui ka inimõiguste harta läbi. ja minu järgmine küsimus, kui me räägime näiteks Äh, andmete salvestamise määrusand-, seadusandluse kohta äh, Euroopa tasandil põrkus see kokku liikmesriikide seadusandluses olevate probleemidega ja tegelikult äh, kohus lükkas laus salvestamise tagasi ja ütles, et ei ole selline meede õige, see on ebaproportsionaalne ja tekib tegelikult küsimus, et kus on siis nüüd komisjon. asi, mis on seotud põhiõigustega, tuleb tuua kohtu ette. selleks läks äh, vaja lõpuks seda, et äh, mingid aktivistid Iirimaal tooksid selle asja kohtu ette, tegelikult peaks seda tegema komisjon kõige suurem probleem äh, õigusriigiga Euroopas on see, et ei rakendata seda, mis on vastu võetud ja samas on Euroopa seadusandlusega ette nähtud äh, jõustav äh, amet, kes selle eest peaks hoolt kandma, see on Euroopa Komisjon, see amet. suur tänu, kolleegid. seitse kolleegi on veel soovinud sõna, nüüd ma panen selle nimekirja lukku. tehke aga nii lühidalt kui võimalik. Cecil Kienge, palun suur tänu. me, ma tahaksin teha mõned märkused ja siis on mul üks küsimus ka. minu meelest oleme me jõudnud poliitilisse patiseisu. me ei, ma ei räägi siin mitte seadusandlusest, sest ma tean, et komisjon on äh, teinud suuri jõupingutusi selleks, et äh, seadusloomet äh, arendada, aga tegelikult on meil tõesti, nagu ma ütlesin, poliitiline patiseis ja selline patiseis on taimelavaks ksenofoobiale ja populismile ja seda terves Euroopas ja minu küsimus, kuidas kavatseb komisjon äh, viia inimesed selleni, et äh, kõik täidaksid oma kohust ja et kõik näitaksid üles solidaarsust. ehk teisisõnu, et liikmesriigid äh, lähtuksid solidaarsusest, ma räägin siin ümberpaigutamisest ja ümberasustamisest Äh, tegelikult äh, see, et me praegu midagi ei tee, ainult julgustab ksenofoobe. see ei ole seadusloomealane küsimus, me räägime siin poliitilisest äh, ummikseisust, minu küsimus oli selline. suur tänu, Monika Hoolmeier. suur tänu, härra asepresident, mul on küsimus mitme riigi kohta. kõigepealt äh, me alles hiljuti tegelesime rändeküsimustega ja ümberpaigutamisega tähtsamalt. sina seostasid selle kogu aeg rikkumismenetlustega, aga noh, tegelikult kui meil on viissada rikkumismenetlust, siis on need ka mõttetud liikmesriigid eh, tegelevad siis ainult rikkumismenetluste lahendamisega, tegelikult oleks meil vaja paremaid kommunikatsioonikanaleid ja, ja sellest rikkumisest, menetlust ei tule midagi, kui mõned liikmesriigid on ikka sügavalt veendunud oma seisukohtades, siis nende rikkumiste, eh, rikkumismenetluste avamisega seda asja ei muuda. aga küsimus on mul selle kohta, et eh, me räägime kogu aeg ainult ümberpaigutamisest, aga asi mis on võib-olla suurem probleem, nimelt on liikmesriike, kellel on raskusi nende inimeste vastuvõtmisega, alaealiste laste eest korralikult hoolitsemaga ähm,, rasedad naised, ravi, meditsiiniline ravi ja nii edasi, on liikmesriike, kellel on raskusi nende teenuste tagamisega. ja nüüd Prantsusmaa Calais, räägitakse sellest suurest džunglist, mis tegelikult ei oleks pidanud kunagi sinna tekkima ja siis Ungar ja Poola eh, ja aga on ka nii-öelda vanades liikmesriikides, kus on väga paljusid raskuseid, palju raskuseid, kus on esi-, ehitatud neid keskuseid aastaid välja ja loomulikult on väga paljudel liikmesriikidel tee püsti ees ja seda kasutatakse poliitiliselt kurjasti ära. kas ei oleks võimalik kommunikatsiooniprotsessi läbi kuidagi äh, Äh, korralikumalt neid asju teha, näiteks tuhandete alaealiste kohta, kes väidetavalt elavad nendes äh, pagulasdžunglites, et kas ei oleks võimalik kuidagi koordineeritud tegevuse läbi tagada nende eest hoolitsemine ja kas ei oleks võimalik neid äh, ja kas ei oleks võimalik vältida seda, et lapsed jõuavad nendesse suurtesse keskustesse, vaid et neid kohal, tuleks ikkagi kohelda eraldi. Ungari küsimus, meediavabadus ja Äh, jah, sellest on juba räägitud ja küsimus mul aga Kreeka kohta. on üheksa keskust äh, sinna plaanitud, neljal on ainult Kreeka valitsuse luba ja järgmine küsimus Suurbritannia kohta. kuidas äh, me äh, lahendame meedia monopoliseerimise kohe äh, küsimuse? minu meelest Brexiti puhul ei jäänud mulle küll mulje, et Suurbritannias oleks neutraalne meediamaastik Äh, jah, ei tohiks suure vana liikmesriigi kohta selliseid äh, ebamugavaid küsimusi esitada, ma küsin ikka, julgen. ja tõesti, mulle tundub, et Suurbritannias on äh, vaadete ja seisukohtade monopol, mis hoiab ohjes tervet meediat. me räägime palju Ungarist, aga küsigem neid küsimusi ka Suurbritannia kohta. ja nüüd minu viimane küsimus, kui lubate, Bulgaaria me näeme järjest rohkem ja rohkem, et Venemaa tahab äh, meediate üle mõju saada ja teatud riikides ostab üles meediaväljaandeid. milline mulje on jäänud komisjonile selle kohta? võib-olla peaksime meediatöötajad panema ja ajakirjanikud panema äh, võõrtöötajate nimekirja. suur tänu, proua Holmer, selle kena küsimuse eest. Silvi Kuiom, palun suur tänu, teen väga lühidalt. kõigepealt, härra esimene asepresident, kui teie oleksite eh, meie komisjoni eh, esimees, siis oleks võib-olla natuke elavam ka meie arutelud teise, teinekord eh, ja võib-olla oleks meil palju rohkem võimalik nendest aruteludest rääkida, oleks meil rohkem aega selle jaoks, need teemad on meie kodanike jaoks väga olulised. aga tahtsin rääkida täpsemalt alaealistest ja järgmine kord on meil võimalus täpsemalt sellest rääkida ja seega piirdun lühidalt, aga küsimus rohkem selle kohta, et kuidas eh, te suhtute Türgi ja Euroopa Liidu avaldusse, mis saab nüüd edasi, me näeme, et tegelikkuses on eh, tõsiseid probleeme sellega koha peal meedia, haridus ja õigusstruktuurid on olnud väga kriitilised. kuidas äh, siis on selle avaldusega nüüd? suur tänu, Silvi, Cecilia Wikström. suur tänu. mul on väga lühikene küsimus, aga väga oluline. alles eelmisel nädalal kirjutas äh, Rootsi valitsus kirja Euroopa Komisjonile ja palus äh, erandid, et Taani ja Rootsi vahelisel sillal saaks äh, pikendada piirikontrolli üheteistkümnendast novembrist siis edasi ja minu küsimus seisneb selles, kas see on vajalik ja kui proportsionaalne see on. me teame, et alates augustist on Ehm, kontrollitud rohkem kui kolme miljonit inimest, nendest seitsekümmend viis, seitse viis olid äh, varjupaigataotlejad. kas see meede on ikka proportsionaalne, kas see, et piirikontrolle nüüd pikendatakse seal sillal, on ikkagi mõttekas? see on Schengeni piirkonnale ikka väga suure põntsu pannud äh, lahendus ja faktid ja arvud räägivad enda eest. Lõuna-Rootsi omavalitsused ja Taani omavalitsused on selgelt viidanud sellele, kui palju äh, on tegelikult äh, jäänud äh, soiku ärivõimalusi, äh, kui, kui raskeks on elu tehtud nende inimeste jaoks, kes käivad tööl üle selle silla. see on laastav kogu sellele piirkonnale nii Taanis kui ka Lõuna-Rootsis, nii et kas te võiksite anda aimu selle kohta, kuidas te kavatsete vastata Rootsi valitsuse kirjale ja et kui proportsionaalne ja vajalik sellised meetmed, mida nad on palunud, on? Juan Fernando Lopez Aguilar. Thank you, Vice President Timmermans for being here. suur tänu ja suur aitäh, härra Timmermans, et tulite siia meie juurde ja selle eest, et te olete pühendunud äh, põhiõiguste ja õigusriigi äh, teemadele. Need küsimused ei ole mitte ainult keskendunud konkreetselt sellesse instrumenti, mis juhtub olema just õigusriigi mehhanism. see on tegelikult juba väga paljudes dokumentides, mida me oleme Lissaboni lepingu vastuvõtmist alates pidevalt arutanud, nii et see käib neist kõigist läbi. ma tahaksin teie tähelepanu juhatada sel-, suunata sellele, et nõukogus on jäänud ummikusse väga paljud äh, seadusaktid, mis absoluutselt ei võimalda meil teha oma tööd ja Euroopa Parlament on ju kõrvuti nõukoguga äh, teatavasti õigusandja. tahaksin rõhutada siin veel viisakoodeksi küsimust. nõukogu ei ole päri humanitaarviisade äh, Eh, süsteemiga ja ei ole valmis minema kompromissile Euroopa Parlamendile ka nendel põhjustel, mikspärast Euroopa Parlament on eh, selle eest võidelnud. nimelt, et meil on vaja legaalset võimalust inimestele tulla Euroopasse, kellel on vaja humanitaarabi kaitset, muidu nad riskivad oma eluga ja perede eluga kuidagi on püütud nihvetada ümber nurga selle teemaga nõukogu poolt. tahaksin küsida, kas te olete valmis selleks, et harutada see humanitaarviisade rägastik lahti, lüüa sellele hoog sisse, sealhulgas kiirendada humanitaarviisade kasutamise võimalusi. härra Šogor, palun järgnevalt suur tänu! ma ei räägi siin mitte ainult äh, kolme Ungari kolleegi nimel, kes on Slovakkia ja Rumeenia delegatsiooni liikmeks, aga ka kaheksa protsendi äh, eurooplaste nimel, kes äh, kuuluvad vähemuste hulka. õigusriigi põhimõte on äh, rakendatav ja peaks olema ka vähemuste jaoks. siis edasi, need äh, inimesed, äh, kes äh, omavad vasakpoolseid valitsusi oma koduriikides, seisavad ka selle eest. kõneleja vabandab, ütleb, et võib-olla mul ei ole päris täit pilti sellest, mis toimub Ungaris ja Poolas, ma ei kaitse neid. viissada aastat oleme juba Transilvaaniast Ungari suunas kriitikanolli õhku lennutanud, nii et ähm, aga igal juhul ma saan öelda, et inimesi on vasakpoolse valitsuse ajal tänavatel äh, pekstud, äh, nende suunas tulistatud, ütleb kõneleja, ja kahe tuhande kuuendal aastal juba oleme me öelnud Äh, politseivägivalla suhtes oleme Ungaris äh, juba öelnud päris karme sõnu ja kriitilisi sõnu kahe tuhande kuuendal aastal nimelt, et tähistada tuhande üheksasaja viienda aasta revolutsiooni. Äh, inimesi peksti politsei poolt tänaval demonstratsioonidel. kõned katkestatakse korduvalt, aga ta ütleb, et ma jätkan siiski minu kolleegil Soraya Postil on täiesti õigus, mida ta ütles ramade kohta ja sellest osas võib väga selgelt näha, kuidas Ida-Euroopa ühiskonnad, kuivõrd haavatavad nad tegelikult on. nii et ma loodan, et komisjon ja meie kõik saame aidata neil äh, ühiskondades jälgida ikkagi õigusriigi põhimõtteid ja demokraatia. Äh, proua Tšinitši viimasena, palun. suur tänu, Claude, ja suur aitäh, volinik, et olete siia meie juurde täna tulnud kaks küsimust minu poolt ja väga kiiresti. ühe on tegelikult kolleeg juba ära esitanud korruptsiooni kohta. Franz Timmermans rääkis ka vihakõnest äh, meedias ning äh, hirmu kajastamisest meedias. Äh, see on tegelikult meie julgeolekuga väga tihedalt seotud. me vaatame praegu terroritegudele õhutamise küsimust läbi meedia, see on osa meie tööst Äh, kas saate öelda selle kohta midagi, sellepärast et see on ühest küljest mõjutamas väljendusvabadust, teisest küljest aga meie julgeolekut? nii et terrorismivastases võitluses on see kindlasti väga oluline küsimus, mitte ainult põhivabaduste kaitsmise osas. kuidas komisjon edasi liigub selle teema valdkonnas? suur tänu, ütleb esimees, äh, aitäh distsipliini eest, väga palju teemasid on õhus, äh, nüüd on vähemalt sel korral meil teie vastused ka aega ära kuulata, Franz, palun suur tänu, tõesti palju küsimusi. püüan äh, olla õiglane kõigi vastu ja vastata nendele täpselt. Äh, korruptsioonivastases raportis äh, jah, mõned küsimused tulid selle kohta kolleegidelt. me praegu töötame selle kallal, et esimest korruptsioonivastast aruannet äh, Äh, võtta vastu, väga raske muidugi on liikmesriikidega koos töötada selles osas nõukogus, nagu teate, korruptsioonivastane võitlus on saanud tegelikult ka osaks Euroopa poolaasta protsessist. ja seda on integreeritud ka riigipõhistesse soovitustesse. kui me Euroopa poolaasta protsessis tööd teeme aga mina tahaksin näha, et Euroopa poolaasta ja riigipõhised soovitused oleksid üldisemas kontekstis korruptsioonivastase võitluse nimel rakendatavad. ja see tegelikult mõjutab enamikke liikmesriike, et mitte öelda kõiki neid. ma usun ka, et meil on vaja rohkem kogemuste jagamist nende ekspertide poolt, kes liikmesriikides töötavad komisjon on äh, kogemuste vahetamist suurendanud ka oma teenistuse sees, näiteks inimesed, kes konkreetses liikmesriikides tõukefondide alal töötavad, äh, saame sealt tagasisidet olukorra kohta. see on küll väga äh, kurnav üsnagi, aga väga öö, tähtis töö Teie ütlesite enamus ka selgesõnaliselt või kaudselt vihjasite, et korruptsiooni eh, kasutamise eh, ja poliitilise võimu kasutamise vahendina, seal on eh, ühendus, see küsimus ei puuduta mitte ainult eelarvelisi vahendeid ja ka tõukefondide vahendeid, see on instrument, mis on meie kätes, jah, aga küsimus on ka liikmesriikides poliitilise võimu loomine ja hoidmine enda kätes, küsimus ei ole mitte ainult poliit-, ainult mitte majanduslik, vaid ka poliitiline tahame osaleda ka Kreekos, äh, teate ju, et oleme äh, selle kallal töötanud õigusliku aluse kallal samuti nõukogus, praegu töö käib. ja me vaatame ka seda, kuidas informantide suhtes äh, praegu kehtivat meie reeglid, kuidas on võimalik neid standardeid paremini rakendada ja kui me arvame, et tulevikus ei ole see piisav, siis võime isegi teha uue õigusalase ettepaneku. nii et küsimus on väga konkreetne, aga kui teine aruanne välja tuleb, siis ma tahaksin rõhutada seda, et me oleme olnud päris palju tegevad praegu alles esimese raporti kallal, praegusel hetkel teeme järeldusi, võtame neid asju kokku ja andke mulle aega teise raporti kallal tööd teha ning siis enne aasta lõppu tulen teie ette tagasi ja ütlen, kuidas ma näen, et asjad edasi arenevad. ja siis on mul äkki võimalik teie küsimustele vastata mm, konkreetsemalt. siis äh, ümber, ümberpaigutamise äh, kohta ma ei ole päris äh, kindel, et need riigid, kes on äh, ümberasustamisega olnud seotud, ei ole päris äh, kindlalt teinud kõike ära, mida nad on lubanud. aga kui me hakkame näitama näpuga üksteise peale, siis keegi ei tee mitte midagi, aga me pidevalt oleme dialoogis äh, liikmesriikidega, mõned näiteks Prantsusmaa teeb väga palju, teised on jäänud maha ja toppama. ja me peame seda tempot alal hoidma. küsimus ei olegi konkreetsetes arvudes, mida me oleme kokku leppinud, vaid äh, tegelikult see on lootuse andmine inimestele, kes on jäänud äh, kas Kreeka äh, saartele või Kreekasse endasse pidama ja ma olen rõhutanud, et kui inimestele ei anta mingisugust äh, lahenduse lootust, humanitaarstandardite äh, pakkumine, hakkavad inimesed lahendusi ise otsima ja tekivad lahenduste otsijatele pakkumine läbi kurjategijate võrgustike või isegi läbi džihadistide võrgustike, nii et küsimus on tegelikult meie enda julgeoleku kaitsmises. lisaks on see muidugi väga, inimlikust perspektiivist väga õige asi, mida teha, et inimestele pakkuda võimalus ümber asuda kusagile mujale. ja vahel on see tõesti täiesti masendust tekitav, et need probleemid, mis meie ees on, on väga lihtsalt bürokraatlikud on olemas äh, liikmesriigid, kes ütlevad, et saatke meile inimesed, äh, aga nad ei saa neid, sellepärast et neid ei ole võimalik kuidagi bürokraatlike põhjuste tõttu laagritest Kreekast laht-, välja saada äh, kolleeg Amramopoulos ja mina, me tegelikult töötame koos, püüame survestada Kreeka ametivõime ja te nimetasite humanitaartingimusi Kreeka laagrites. ja üks asi, mis mulle veel väga masendust tekitab, on see, et inimesed on äh, väga masenduses, äh, ka ametivõimud koha peal, nad maksavad kõik oma taskust kinni, raha on samas olemas ja ei jõua nendeni. nii et äh, me peame igal juhul oma haldusstruktuuride kallal kõvasti tööd tegema ja vaeva nägema. Te näete tegelikult, et ma olen vihane ja masendunud selles suhtes, aga konkreetne me-, abimeeskondade töö on tegelikult olnud suurepärane Kreekas ja ei ole mingisugust äh, tahtepuudust, vastupidi, Kreeka ametivõimud tahavad, et midagi muutuks. aga poliitilise valmiduse ja füüsilise ja haldusvõimekuse vahel midagi teha, on väga suured käärid Kreekas ja me peame jätkama tööd äh, just selles suunas, et see suur lõhe väheneks ja seda ilmselt ülemkogul täna ka tõstatatakse. siis tahtsin ma rääkida veel sellest, mis on liberaalne ja mis mitte, nii nagu küsis äh, küsimuse Peeter Niidemüller. head kolleegid, kui on ja kindlasti on ideoloogiline võitlus ka läänemaailmas, mis hõlmab Äh, Põhja-Ameerikat, aga kindlasti ka Euroopa riike, siis on see inimeste vahel, kes, kellel on visioon ühiskonnas, mis on äh, mitmepalgeline, mis on vaba, mis on äh, õigusriigi põhine, indiviidi õiguste põhine, versus siis visioon ühiskonnast, mis rajandub hermeetiliselt suletud ühiskonnal äh,, kus äh, pigem nähakse inimeste tahet äh, tegutsemise alusena ja mitte inimõigusi või õigusriigi põhimõtet ja sellisel juhul otsitakse igal juhul kas sise- või välisvaenlast lõppkokkuvõttes ja need on üksteisega põrkuvad äh, visioonid ja Euroopa ühiskondades on nad mõlemad esindatud. ning meie ühiskondade tulevikku otsustab tegelikult see, kes võidab selle ideoloogilise lahingu, sellepärast et paljude kodanike jaoks, kes on sellest kriisist väljunud lüüasaanuna, vaesemana, kes näevad, et lõhed rikaste ja vaeste vahel Euroopa Liidus ja meie liikmesriikides on tohutult kasvanud majanduskriisi alates. Nad näevad, et neid on kõrvale jäetud, neid on hüljatud ja nende jaoks selline kogukondlik lähenemine, ringkaitsesse tõmbumine, teiste nägemine vaenlasena on väga atraktiivne, kui alternatiive pole üldse ega alternatiivil ei ole midagi mõistlikku pakkuda. vot see on liberaalsete ja mitteliberaalsete vaadete võitlustanner. ja ma olen öelnud seda ka Poola sõpradele, ütlen seda avatult ja avalikult, Sopotis ja mujal, kui minu käest on küsitud äh, selline avatud küsimus, et mida oleme teinud valesti või kus läksid asjad valesti ja mina olen ausalt vastanud ja näitan, vaatan ka ise peeglisse, sellepärast et me oleme ise ka teinud sama vea, et reformides on väga paljud inimesed jäänud lihtsalt maha ja need, kes on jäänud hammasrataste vahele, püüavad leida teisi võimalusi, kuidas järgi jõuda. ja atraktiivseks muutuvad neile äh, mitteliberaalsed äh, vahendid ja võimalused. nii et äh, me oleme praegu olukorras, kus täielik väärtuste, õiguste ja sotsiaalmajandusliku positsiooni integratsioon on vajalik liikmesriikides. vabandust, ma nii pikalt sellel teemal peatun, aga see on põhimõtteline küsimus meie väärtuste kogukonna jaoks. ja siit on järgmine õppetund. kui te jääte inim-, jätate inimesed maha, nad tunnevad, et nad on tõrjutud ja maha jäetud, siis nad valivad mingi teise viisi. ja ma ei ole kindel, et see on viis, kuidas meil õnnestub luua kogukond, mis ei otsi äh, kas välisvaenlast või sisevaenlast ja sellega kokkupõrke võimalust. sest tõsi on see, et need inimesed kes on masendunud ähm, ja nad ei ole õnnelikud ja väga õigel põhjusel ei ole. Nad äh, püüavad leida alternatiivse meetodi, aga nad on ikkagi öö, äh, pettunud lõpuks, nad äh, baseeruvad oma tuleviku müütilisele minevikule, mida kunagi ei ole olemas olnud. nii et pettumus hüüab tulles. ma ei tea, mm, muidugi selge, mida inimesed teevad, kui nad on pettunud. populistid tõstavad pead, kihutavad inimesi üles, otsitakse vaenlane ja äh, pettumuse eest suunatakse kogu frustratsioon selle vaenlase peale. ja vot see, minu sõbrad, on Euroopa Liidu lõpp, kui me alustame sellist teekonda. nii et äh, Peeter, vabandust, pikk vastus, aga ma arvan, et see tegelikult on täpselt asja tuum ja sinna me ei tohiks mitte sattuda. siis roomade kohta Soreja, ma olen teiega nõus ja sada protsenti. kui kõik vähemused jäävad ohvriks selles olukorras, mida ma just kirjeldasin, et kõik otsivad vaenlast ja püüavad seda leida, siis Euroopa ajaloos on ikka ja alati olnud just raamatu kogukond see, kes jääb äh, hammasrataste vahele. ja palun ärgem arvakem, et see on just Ida-Euroopa riikides probleem, ei, see on probleem, mida me näeme igas liikmesriigis Euroopa Liidus. ükskõik, kas me nimetame neid äh, nomaadideks, äh, reisijateks, roomadeks, äh, ükskõik kust me vaatame, Euroopas põhjast lõunasse, idast läände, igal pool inimesed, kellel on teistsugune elustiil, on tugeva surve all, eriti siis, kui nad on muidugi sotsiaalmajanduslikult ka nõrgas positsioonis. ja romade väljakutse on tõesti, vajab meie tähelepanu, nii nagu Soraya äh, meid üles kutsus sellele. ja mina ise ja valitsused on äh, teiste probleemidega praegu kimpus ja, ja tegelevad äh, muude asjadega, aga igal juhul selle üleskutsele ma vastan. ja järgmisel nädalal räägime seda kahekesi ka veel läbi, aga kindlasti täiesti oluline seisukoht, millele te viitasite ma ei tea, kas ma sain teist õigesti aru. ja kui jah, siis arutame seda veel. aga ma ei taha Luksemburgi muuta Karlsruheks, eh, kui te sellele viitate. ma arvan, et Luksemburgi kohus ei peaks mängima eh, Saksa põhiseaduskohtu eh, rolli, tõlgendamaks õigusandlust kui sellist aga kohust on vaja kindlasti rikkumismenetluste jaoks kasutada, kui liikmesriigid ei vasta nendele otsustele, mida nad on ise enda kohta võtnud. ja komisjon on kindlasti vahemeheks siin ja muidugi, nagu te teate, ka jalgpallikohtunikud ei ole alati kõige populaarsemad, et kui poliitiline äh, komisjon äh, on ja volinik tahab olla populaarne, siis eh, igal juhul ei hakata suruma peale liikmesriikidele eh, midagi vastu võtta. ükskõik siis, kas riigiabi juhtumite puhul või eh, konkurentsiõiguse vallas või näiteks ka Euroopa Liidu õiguse rakendamise vallas aga meil on kohustus viia kohtusse liikmesriigid, kui nad ei vasta nendele tingimustele aga muidugi dialoogi küsimus, dialoog on ju võimalus. me ei ole USA-s, kus iga vastuolu puhul me ütleme, et noh, kohtume kohtus, aga kui see on meie viimane õlekõrs ja võimalus, siis me kasutame seda, kui seda on vaja. kui liikmesriigid aga ei kasuta neid võimalusi absoluutselt, siis me oleme igal juhul kaotanud niikuinii nii et äh, see on igal juhul Euroopa Komisjoni toimimiseks vajalik. ja jõustamise juurde tuleme detsembris äh, või siis jaanuaris tagasi, eks. ma rääkisin ka sellest äh, poliitilisest patiseisust, mis pagulastemaatikat puudutab. et inimesed jäävad toppama ja, ja tekib masendus aga me oleme ka suure surve all ja vahel alahindame äh, täielikult seda, kuivõrd haavatavad on äh, pagulaste kogukonnad. ma tahaksin veel kord tõstatada küsimuse saadjate alaealistest, mis on Euroopa jaoks ilmselt kõige valusam äh, probleem. lapsed, keda sunnitakse prostitutsioonile, kasutatakse neid ära Euroopas on äh, las-, lapsed saamas moodsateks orjadeks, kes on siia äh, rändeaega saabunud ja kui me ei keskenda oma tegevusi saatmata alaealistele ja naistele, siis me loome sellise masenduse selles kogukonnas, mis võib äh, vabalt muunduda nii äh, terroristlikeks tegevusteks kui ka äh, organiseeritud kuritegevuseks. ja lisaks on tegemist julgeoleku küsimus, kuhu jääb meie moraal siis, kui me suleme silmad selles, et teatud Nigeeria piirkondades on noorte naiste ja laste kaubitsemine, kes lõpetavad prostituutidena Itaalias ja mujal Euroopas. selles osas tuleb midagi ette võtta ja kiiresti ja mitte lihtsalt kuritegevuse vastase võitlusega, vaid küsides enda käest väga põhimõttelise küsimuse ja ütlen seda lapsevanemana, et kui masendunud ja meeleheitel pean ma olema lapsena, vanemana, kui ma saadan oma lapse äh, inimkaubitsejate kätesse ja saadan Euroopasse, kui palju peab olema seda vaesust ja meeleheidet, äh, kui üks lapsevanem hakkab niimoodi käituma nii et me peame midagi nende meeleheite ja vaesuse kohta äh, ette võtma, et äh, lapsevanemad ei saaks selle hirmuloo osaks. nii et äh, proua Holmajärv ütles samuti, et tuleb midagi ette võtta, eriti saatjate ala, saatmata alaealiste ja ka peredega koos reisivate alaealiste suhtes ning naiste suhtes. tegelikult vägivald nende gruppide suhtes nii laagrites kui väljaspool ühiskonnas eh, on täiesti aktsepteerimatu, meil on vaja vähemalt topelt nii palju teha kui siiani selleks, et midagi ette võtta. Calais džungli osas ma olen töötanud eh, koos eh, Prantsuse siseministri ja teistega, minu arust on Prantsuse lähenemine õige, tuleb korralikku äh, ümberasustamist pakkuda inimestele Prantsusmaal. Äh, konkreetselt on vaja nad suunata just äh, laste ja naistelaagritesse ja töötada koos Ühendkuningriigi ametivõimudega, et nende saatmata alaealiste suhtes ka kohaldatakse perede taasühendamise õigust, kellel on sugulased ja pered Ühendkuningriigis. ja nüüd tundub, et lõpuks ometi on asjad hakanud edasi liikuma Äh, David Milleband on isiklikult selle kallal tööd teinud nüüd kuid äh, eesriiete taha, keegi ei ole aru saanud äh, või teadnud seda, aga ma tahaksin tunnustada teda ja nüüd tõesti on Ühendkuningriigi ja Prantsusmaa valitsus hakanud koostööd tegema, et selle konkreetse mm, nende grupi jaoks midagi ära teha ja fakt on see, et olgem ausad, inimesed ei taha sellest piirkonnast ära minna, sellepärast et nad loodavad, nad saavad hüpata kas rongile või veoauto taha ja jõuda Ühendkuningriiki. ja nad seisavad selle vastu, et Prantsusmaa pakub neile äh, väga korralikke elutingimusi ja ausalt öeldes ma ei ole sellistele protestidele eriti avatud nende inimeste puhul. nii et ma ei kritiseeri Prantsuse valitsuse lähenemist sellele. meedia, Kreeka, Ühendkuningriik, Bulgaaria, viimane asi, mida ma praegu hakkan tegema, on Ühendkuningriigi meediat kuidagi äh, kokku võtma ja kritiseerima. aga tõesti, püsiv teema on see, mille osas peame aru pidama kolokviumil novembris. Äh, mitte meie, vaid meediaorganisatsioonide esindajad ise on ka kohal, väljaannete omad samuti, peame saama täie pildi, mis Euroopas toimub ja aastaid, aastaid, olgem, ütelgem selgelt välja, me oleme näinud, et meie meediamaastik on majanduslikel põhjustel vaesustunud. sest see alus, eriti nii, nagu töötab trükimeedia, on äh, info ühiskonna majandusest äh, lähtuvalt muutunud äh, reklaamirahadest sõltuvad väljaanded väga selgesti ja seda raha kasutatakse selleks, et maksta ajakirjanike palku, nii et ollakse sõltuvad reklaamist. see on suur probleem, sellepärast et me oleme äh, elamas ühiskonnas, kus äh, faktivaba äh, Äh, uudis on äh, tähtsam kui faktid ja statistika ja emotsioonid, kuulujutud ja nii edasi, me näeme, et inimesedel on kõrini ekspertidest, nagu Brexiti debatis öeldi, ja sellisesse ühiskonda me oleme jõudnud. ilma vaba ja sõltumatu meediata, millel ei ole võimalust analüüsida, uurida ja kahtluse alla seada asju, muutub faktivaba ühiskond täna laiemaks ja sellest sellest saab väga suur oht demokraatiale selle tänasel kujul. nii et see ei ole mingisugune väga äh, triviaalne küsimus meie meediakolloquiumil. Türgi kohta. eduaruanne sünnib novembris, mina ise ka olen pidevalt Türgi ametivõimudega kontaktis äh, selles osas näiteks, kuidas äh, kokku lepitud äh, tähiseid täidetakse, töötame ka Türgiga koos Euroopa Liidu Türgi lepingu osas. loomulikult on olukord väga keerukas ja pingeline. vahel ma mõtlen, et Euroopa poliitikud on äh, täielikult alahinnanud äh, riigipöörde äh, järelmit vähemalt Türgi perspektiivist, türklased ei tundnud, et neid toetatakse piisavalt, kui nad tegelikult elasid üle Äh, sõjaväelise katse võtta üle demokraatlik juhtimine. ja ma saan aru ja see emotsioon on tegelikult olemas äh, Türgi poliitilisel maastikul, aga samal ajal peame me ikkagi ka mõtlema selle peale, kuhu meie näeme, et meie partnerid võiksid õigusriigi põhimõtete, kohtusüsteemi sõltumatuse, meedia sõltumatuse suunas edasi minna nii et see on esmatähtis osa debatist Türgiga. siis äh, Rootsi ja Taani vaheline piir, järgmisel nädalal tuleb meie reaktsioon äh, sellele, ma ei saa siin midagi ennetavalt öelda, sellepärast et äh, praegu komisjon küsimust analüüsib. aga olen kirjutanud hoolikalt üles need numbrid, mida proua Wikström siin meile välja tõi. tõesti probleem on see, et meil on äh, väga tugev äh, mahajäämus praegu nõukogus, kõik toppama jäänud, eriti just pagulaste küsimuses. oluline on rääkida eesistujaga ja minna edasi kiiremini, pidevalt läbirääkimised käivad selles osas. ja ma ootan muidugi parlamendi täit toetust ka selles, et äh, ettepanekud saaksid jõuda edasi, see on, see on väga oluline. ümberasustamine, väga vähe on. kui me ei saa aru, et ümberasustamine on oluline osa lahendusest, siis kogu lahendus äh, lihtsalt äh, jääb ära sellisel kujul Jordaania, Türgi ja Liibanon äh, on väga tugeva surve all, see on pikas perspektiivis jätkusuutmatu, meil on vaja teha midagi ära ümberasustamise osas ja meil on vaja näiteks teiste lääneriikidega, näiteks Kanada ja USA-ga koostööd teha. Vi-, eh, Kanada on muideks pakkunud eh, tõesti ümberasustamise osas väga eh, tugevat tuge, me peame nende inimeste arvu vähendama, kes ümberasustamist vajavad, see oleks kõige õigem lähenemine. jällegi tahan rõhutada, et vähemuste küsimuses ei ole ida ja lääne lõhet, selles osas mõlemad kuidas äh, ühiskondades on vähemused äh, äh, löögi all. mina olen vana külma sõja sõdalane, minu poliitiline karjäär ja mõtlemine on rajatud sellele, et Euroopa lõhet on vaja vähendada, et müür on vaja ära lagundada, vahel läheb mulle väga südamesse see, et needsamad inimesed, tõesti isiklikult needsamad inimesed, kes olid väga julged ja seisid selle eest, et müürid maha tõmmata, kui müürid olid püsti Euroopas, ei lase nüüd inimestel olla vabad. Nad usuvad, et nüüd on vaja seinu, aedu ja müüre selleks, et kaitsta neid vabadusi. aga siis ei ole me õiges kohas eurooplastena, kui me usume, et müürid on lahendus ma saan aru sellest, et inimesed tahavad oma vabadusi kaitsta. aga ärgem kasutagem neid äh, vahendeid, mida, mida inimesed on äh, antifašistliku äh, kaitsemüüri all loonud selleks, et inimesi hoida tegelikult vangistuses. nii et ärgem seda teed pidi küll käigem. kutsun teid kõiki ülesse ja jääme selle juurde, mida Vatslav Havel ütles niivõrd kenasti, kui ta ütles, et eh, tema elu kõige suuremaks võiduks oli see, et ida ja lääs ei olnud enam mitte moraalsed eh, terminid, vaid said ka eh, geograafilisteks tähistajateks. ja see on Euroopa Liidu ja meie töö tulemuse jaoks oluline. suur tänu teile eh, teie kannatlikkuse eest, vastasin väga pikalt, aga ma usun, et see debatt on asi, mis väärib tulevikus ka pidamist um,. Of... Um, arvan, et kõnelen kõigi nimel, kui ma ütlen, et um, ma, ma ütlen lihtsalt kolleegide nimel seda, et ma arvan, et me rääkisime väga sügavalt väga põhjapanevatel teemadel, näiteks korruptsioonivastase raporti, äh, kui ka põhiõigusi puudutavate väga sügavate küsimuste kohta. ja tõesti tunnustaksin seda, mil määral äh, te meiega koostööd teete, ma tean, et see meediakolokvium tuleb novembrikuus meediavabaduse kohta, te mainisite ka mõningaid teisi asju, äh, mille puhul te diskussiooni meiega jätkate tahan teid veel kord tänada liikmete nimel ja tänan ka siinseid saadikuid nende pühendumuse ja distsipliini eest, mis lubasid palju paremat arutelu pidada kui eelmisel korral, seega suur tänu! okei okay,, as we are a bit hea küll, kuna me oleme natuke ajakavast maha jäämas, siis palun teil, kui te soovite jutuajamistega jätkata, siis astuda saalist välja, palun, selleks, et need, kes jäävad siia saali, võivad jätkata järgmise teemaga kolleegid, palun, palun teil pöörata jälle tähelepanu päevakorrale. järgmine päevakorrapunkt on robootikat käsitlevad tsiviilõigusnormid. ja tegemist on arvamusega, mille meie pakume välja juurikomisjonile ning meie oleme kodukorra viiekümne neljanda artikli järgi selle menetlusega seotud, kõigepealt annan sõna raportöörile Michel Boonile ja siis teistele, kes soovivad kaasa rääkida, härra Booni. tänan, soovin tänada kõiki kolleege, kes pakkusid ähm, välja muudatusettepanekuid robootikat käsitlevate tsiviilõigusnormide kohta, ma arvan, et meie arvamus on väga oluline sest see näitab seda, kui oluline on privaatsus, andmete kaitse, andmete julgeolek ja eh, ka eetiline külg selles küsimustes, mis puudutab eh, tehisintellekti ja robotite loomist ja disaini. Eh, välja on pakutud kaheksakümmend seitse muudatusettepanekut ja kolleegid on mitmes küsimuses olnud minuga sama meelt aga eriti on keskendutud just eetilistele küsimustele selles valdkonnas. ma olen nõus, et tegemist on võtmetähtsusega valdkonnaga ning proovin seda ka kompromiss, muud, äh, kompromissettepanekutes välja tuua. samuti rõhutati andmekaitse põhimõtteid, mis selles valdkonnas rakenduvad. paljudes muudatusettepanekutes sooviti saavutada seda, et kodurobotite, tervishoiurobotite eh, ja teiste sarnaste eh, robotite puhul, samuti selliste puhul, mida inimese keha küljes kantakse, et nende puhul oleks tagatud piisav kaitstuse tase. samuti muudatusettepanekutes oli välja toodud psühholoogiline ja ühiskondlik mõju inimeste ja robotite suhtluse vahel, selleks et me hoiaks ära selle, et inimesed ei muutuks robotitest sõltuvaks. näiteks ähm, emotsionaalse ähm, reaktsiooni väljatoomisel või siis sellega, et inimesed irduvad reaalsusest. erilist tähelepanu tuleb pöörata lastele, ma olen sellega nõus ja olen sellega kompromissettepanekutesse välja toonud Äh, küberjulgeoleku puhul äh, on samuti huvi väl-, üles näidatud, äh, on ka muudatusettepanekuid droonide kohta, eriti selle kohta, mis puudutab sõjalisel otstarbel kasutatavaid droone. väga tähtis on see, et inimesi saaks kaitsta kooskõlas rahvusvahelise humanitaarõigusega ning hoi-, hoitakse ära võime inimesi rünnata äh, selliste masinatega, mida inimesed ei peagi eh, enam juhtima. selliseid muudatusettepanekuid me tervitame. mitmetes muudatusettepanekutes rõhuti, rõhutati ka seda, kui oluline on robotite disainijate ja loojate harimine, aga ka tarbijate harimine selles valdkonnas, kuidas robotid toimivad ma olen välja pakkunud kompromissettepaneku ka sellel teemal. head kolleegid, taas kord tänan teid eh, nende muudatusettepanekute eest, nüüd me tervitame koos variraportööridega kompromissettepanekuid ja seitsmeteistkümnendal novembril libes äh, hääletame selle üle, juurikomisjonis on hääletus kahekümne üheksandal novembril, tänan. suur tänu, härra Booni. Äh, praegu näen ainult üht inimest, kes soovib sõna, äh, rohkem variraportööre siin ei ole aga siis annan proua Tšenitšile sõna ja siis härra Allahoho, palun. suur tänu, et andsite mulle sõna. soovin tänada Mihhail Paanit tehtud töö eest. proovisin ka ise siia panu, panustada eh, täpsemalt Äh, alaealisi puudutavate muudatusettepanekutega. nagu raportöör ütles, siis tegemist on haavatavate inimestega ning seetõttu on riskid nende puhul suuremad Jaapanis on see teema tegelikult juba määratletud, on selline termin nagu ikigamori, mis tähendab seda, et noored inimesed ongi ühiskonnast isoleerunud ja suhtlevad ainult robotitega. see on tegelikult väga tundlik teema. seda põhjusel, et selles valdkonnas on noori inimesi vaja eriti kaitsta sest nad on eriti haavatavad just psühholoogiliselt. soovin tänada raportööri selle eest, et ta need muudatusettepanekud omaks võttis. ning ma olen kindel, et need lõpuks jõuavad ka dokumenti. tänan ja nüüd härra Alla-Aho, palun. suur tänu. Teie loal loen sõnumi proua Stevensilt. kõigepealt tänan Äh, härra Boonit tema konstruktiivse lähenemise eest. nagu paljud teised, olen ka mina väga huvitatud robotite ja tehisintellekti käekäigust. sellised tehnoloogiad võimaldavad inimeste elu tohutult paremaks muuta. samas teame me aga ekspertide arvamusest, et tehisintellekt toob kaasa ka omad ohud mõned teadlased on öelnud, et tehisintellekti küsimus saab olema järgmistel aastakümnetel kõige suurem väljakutse meie jaoks. seadusandjatena oleme meie need, kes loovad õiguslikke raamistikke tehisintellekti ja robootika reguleerimiseks, aga samal ajal, kui me seda arvamust koostame, tehakse järjest rohkem teadustööd robootika ja tehisintellekti valdkonnas ma arvan, et praegu ei ole piisavalt seadusi, mis konkreetselt rakenduvad tehisintellektile. kui me räägime tehisintellektist, siis ei tohi äh, seda teemat käsitleda niimoodi, nagu tehisintellekt oleks inimene, keda tuleb juhtida. Nende teadvus on inimintellektist väga teistsugune, mis tähendab seda, et me peame olema väga ettevaatlikud, valides neid reegleid, mis neile kehtima peavad. Äh, tänan veel kord ja tänan härra Poonit ja teisi raportööre koostöö eest. suur tänu! tänan! nüüd ütlen ka mina paar sõna selle kohta, kuna olen selle arvamuse variraportöör. nagu juba öeldi, on see paljude valdkondade jaoks väga tähtis arvan, et äh, kui ma vaatasin äh, neid es-, esialgu neid muudatusettepanekuid, siis ma nägin, et meil on tõesti ühised ähm, mured, aga ka ühine panus komisjonina. nii et ähm, me peame tagama selle, et juurikomisjonis oleks meie sõna nii ähm, maksev kui võimalik. ja annan ka sõna härra Paanile äh,. tänan teie toetuse eest, me peame jätkama oma koostööga, kui õigesti mälest-, mäletan, siis esmaspäeval kohtume Strasbourgis kompromissettepanekute arutamiseks, arvan, et seal toimub arvamuste vahetus, selleks, et see raport vastaks kõigile ootustele. tänan väga! väga hea, suur tänu! esmaspäeval äh, kohtuvad variraportöörid, nüüd liigume päevakorras edasi ja järgmiseks teemaks on arvamuste vahetus Paul Nemitsiga, kes on Euroopa Komisjoni õiguse tarbijate küsimuste peadirektoraadi põhiõiguste ja liidu kodakondsuse üksuse direktor. sellel aasta maikuus komisjon Microsoft, Facebook, Twitter, Youtube ähm, pakkusid välja äh, tegevusjuhendi ebaseadusliku vihakõne vastu võitlemiseks veebis Euroopas. selline vihakõne internetis mitte ainult ei mõjuta neid inimesi, kelle kohta see vihakõne käib, aga see mõjutab ka neid, kes räägivad vabaduse ja tolerantsuse poolelt ning see kahjustab internetis toimuvat demokraatlikku diskursust. täna on meie juures härra Paul Nemets ning tema esitleb meile eh, seda tegevusjuhendit ja loomulikult saavad kõik sõna, kes soovivad. härra Nemets, teil on sõna kümneks minutiks. tänan, esimees, tänan ka selle võimaluse eest eh, siin kõneleda. see tegevusjuhend, millega need ettevõtjad kolmekümne esimesel mail nõustusid, eh, selle töötasid välja nii ettevõtted koos kui ka vabaühendused ja kodanikuühiskond selle asja sisu põhineb ähm, kahe tuhande kaheksanda aasta raamotsusel, ehk siis raamistikuga ei looda uut õigust kui sellist, aga tegemist, selle tegevusjuhendi näol on tegemist täiendava meetmega. nagu te teate, siis liikmesriikidelt palutakse, et nad kriminaalkorras menetleksid vihakõnet internetis ning ka komisjon jälgib väga, kas liikmesriigid seda ka teevad. järjest rohkemad liikmesriigid, sealsed prokuratuurid, politseiametid tõesti tegelevad sellega, inimesi karistatakse trahvide või vanglakaristustega. selles tegevusjuhendis on kirjas kohustused, mille ettevõtjad endale vabatahtlikult võtsid, neil on kohustus vaadata läbi vähem kui kahekümne nelja tunni jooksul taotlused, mis neile on saadetud. selle eesmärk seisneb selles, et äh, neid käsitletakse ühetaoliselt, ehk siis ei loe see, kes on sellise teate neile saatnud, seda võib teha mõni riik või mõni ähm, erilise staatusega äh, isik, näiteks mõneks vabaühendusest või lihtsalt tavalised kodanikud. esimesed empiirilised andmed on ka juba olemas selle kohta, kuidas ettevõtjad tegevusjuhendist kinni peavad. oleme näinud, et kui äh, eristaatusega kasutajad äh, saadavad teatisi siis on seal olukord paranenud, aga tavaliste kodanike saadetud teadlaste puhul ei ole veel äh, progressi märgata. nelja suure ettevõtte äh, puhul on tegelikult vastamise ajas erinevusi, samuti ka Euroopa Liidu keelte puhul. Äh, loodame, et detsembrikuus on võimalik pakkuda rohkem empiirilisi andmeid selleks, et näha, kas see süsteem toimib senikaua, see oli siis praegune olukord ja vastan meelsasti teie küsimustele. suur tänu selle kirjelduse eest. kõigepealt Birgit Sippel, palun. Thank you very much. suur tänu. kui ma kõigepealt vaatasin tänast päevakorda, siis ma mõtlesin, et miks me räägime mingist tegevusjuhendist. sellepärast, et me ei räägi üldiselt vihakõnest vaid me räägime ebaseaduslikust vihakõnest. selles mõttes on hea, et äh, on loodud selline tegevusjuhend. aga ma arvan, et peaks ka olema konkreetsed reeglid. me kuulsime fakti, et äh, järjest rohkemad liikmesriigid äh, loovad, kui neil veel selliseid õigusakte ei ole, siis nad loovad mingisuguseid kriminaalõigusnorme, mis peaksid tagama selle, et ebaseaduslik viha, vihakõne ei saaks jätkuda. aga tõtt-öelda ma ei näe erilisi pingutusi. Saksamaal näiteks on nüüd selline probleem, et jah, reeglid on küll olemas, aga kui näiteks äh, keegi tahab äh, sotsiaalmeedias äh, mingit mõtet väljendada, siis sellele ei pruugita reageerida mis siis saab, kui sellele ei reageerita või kui näiteks eh, ebaseaduslikku infot ei kõrvaldata sotsiaalmeediast, mis sellisel puhul saab? mida meie Euroopa Parlamendi või nõukogu või komisjonina, mida saaksime meie teha selleks, et kui on selge, et kuhugi on postitatud ebaseaduslik info siis või ebaseaduslik vihjakõne, et siis sellele järgneb ka mingi tegevus ning kui seda infot ei kustutata, siis missuguseid meetmeid saaks võtta teenusepakkujate vastu? me ei saa nõustuda olukorraga, kus ebaseaduslik infosisu jääb kuhugi niimoodi, et inimesed võivad seda igalt poolt lugeda eh, võib-olla kuid või aastaid, sellepärast et keegi sellele ei reageeri. suur tänu, järgmisena Sofi Intvelt, palun. jah, tänan minul tegelikult äh, olid needsamad küsimused, mida Birgit juba küsis. täpselt, et missugusest sisust me siin räägime, kui me räägime solvavast sisust, siis solvavat materjali, täitsa jubedat materjali internetis ju päris palju sotsiaalmeedias. et kuhu see piir tõmmata solvava ja ebaseadusliku vahel ebaseaduslikku ehk midagi, mis rikub seadusi. kui miski rikub seadusi, siis ei peaks olema mingit küsimust selle kohta, et see sisu internetist kõrvaldada. kuidas tagada seda, et niimoodi sõnavabadust ei hakata piirama? tegelikult me oleme ju näinud mitmeid äh, naeruväärseid juhtumeid, mil viimaste nädalate jooksul on infosisu eemaldatud internetist, sealhulgas ka näiteks maailmakuulus pilt, pilt väikesest tüdrukust, kes pärast Napalmi rünnakut Vietnamis mööda teed jookseb, sest et keegi pidas seda solvavaks. samal ajal ma näen ka internetis selliseid asju sotsiaalmeedias, mida avaldavad erakonnad, sealhulgas valitsuserakonnad eh, Euroopa Liidu liikmesriikidest, mida mina pean palju solvavamaks. võib-olla osa on neist ka ebaseaduslikud Hollandis on praegu käimas üks kohtuasi, kuna inimesed on immigratsioonivastase partei juhi härra Wildersi kohtusse kaevanud seoses mõningate tema avaldustega. jah, ka seal on väga selline õrn piir kahe asja vahel. aga milleks meile tegevusjuhend, kui meil on olemas selline raamotsus, mis on tegelikult ju seadusandlik akt ja mida võiks rakendada. märkasin ka, et viimati hinnati seda kahe tuhande neljateistkümnendal aastal, aga kui vaadata seda hinnangut, siis hinnati lihtsalt seda, kas ähm, akt võeti üle liikmesriigi õigussüsteemi. et kuidas hakata seda edaspidi hindama ja muuhulgas hindama selle tõhusust, mitte ainult selle ülevõtmist. tänan järgmisena proua Tšenitši Grazie, grazie. tänan. pean ütlema, et tervitan seda tegevusjuhendit, mida meile täna tutvustati. arvan, et see on suur samm õiges suunas. aga kaks eelnevat kõnelejat, nendega ma olen nõus. ma tahan veel välja tuua paar küsimust esiteks, väljendusvabadus on põhiõigus, see on tõsi. ning äh, selle teemaga tegeletakse siin tegevusjuhendis. internet kui selline on ju neutraalne, aga internetti saab kasutada ka millekski kurjaks. internetti võib kasutada propagandaks, kellegi värbamiseks ja ka Eh, terroristlike tegevuste jaoks. seega see tegevusjuhend on vastuvõetav, aga ma tahaksin kuulda komisjoni esindajalt, et kas neil on tahe või neil on võimalus eh, luua Euroopa strateegia võitluseks viha õhutamise vastu üldiselt, aga veel eriti ähm, internetis terroristide värbamise vastu et kas oleks võimalik luua mingeid vahendeid äh, institutsioonide vaheliselt selle võitluse tarbeks? tänan! suur tänu ja äh, härra Pooni järgmisena! tänan väga selle algatuse eest väga huvitav oleks rohkem kuulda äh, selle kohta, kuidas see kõik toimub ja, ja millised on need tegelikud tulemused äh, perioodil juunikuust praeguseni äh,. arvan, et see on väga oluline teema, mina äh, olen Poolast ja Poolas me räägime vabaühendustega ja ka ombudsmanidega äh, sellest, et võiks korraldada ühe suure konverentsi selle tegevusjuhendi edendamiseks ja tutvustamiseks samuti ka selleks, et mõned suured ettevõtted, näiteks Facebook, reageeriksid liikmesriigi tasandil. Nad on äh, Euroopa tasandil selle tegevusjuhendi omaks võtnud, aga mulle tundub, et liikmesriigi tasandil on veel palju probleeme. see on meile kõigile oluline, et mingisuguseid konverentse ja muid edendavaid tegevusi liikmesriikides korraldada samuti Sofi ja Birgit tõid siin välja mitmeid kahtlusi, millega ma olen ka nõus ja ma pean ütlema, et kui me räägime sellest, ähm, kuidas tegeleda vihakõne radikaliseerumise vastasusega, ähm, ma arvan, et teisalt peab võtma arvesse ka ekstreemset natsionalismi. minu riigis näiteks internetis on seda kahjuks äh, väga palju. ehk siis on vaja teha koostööd, aga ma arvan, et selle tegevusjuhendi edendamine, tutvustamine peaks olema parem ja tegelikke tulemusi peaks selgemalt esitlema. lõpetuseks äh, ütleksin veel, et kui tahta näha, millised on psühholoogilised, sotsiaalsed mõjud sellisel solvaval infosisul, siis nüüd on võimalik Netflixis vaadata sellist telesarja nagu, nagu Black Mirror. kanal neli ja Netflix näitavad seda ja ja sealt on võimalik näha, millised on need mustad stsenaariumid ja siis me saame mõista neid ohti. järgmisena proua Kienge, palun. suur tänu. ma olen nõus paljuga sellest, mida ütlesid eelkõnelejad. mul on küsimusi aga üsna palju ja need küsimused on järgmised. kõigepealt, äh, kas komisjon kavatseb äh, esitada seaduslik, seadusandlikud ettepanekud vihakõne vastu võitlemise osas, me räägime praegu siin äh, solvava sisuga ja ründava sisuga tekstidest, aga mis on siis see punane joon, millest keegi ei tohiks üle astuda, mis hetkest on tegemist kuriteoga? jutuks on praegu käitumiskoodiks ja erinevad äh, ettevõtted on sellele oma allkirja andnud, andnud. kas äh, see annab meile võimaluse, et võivad tekkida ka konfliktid? väga paljud on öelnud, et äh, on neid, kes ründavad inimesi, küll jah, läbi erinevate meediavahendite, aga me ei tea, kes nad on ja milliseid kriteeriume kasutatakse siis nende, selle sisu hindamisel ja üsna tihti on tegemist online sisuga, mis küll, mis küll on äh, tembeldatud ründavaks, aga äh, mis sealt kuhugi ei kao. kas meil on võimalus mingil hetkel ka konkreetselt nende inimestega kohtuda, kes neid asju postitavad. kas komisjonil on mingisugused meetmed nende inimeste väljaselgitamiseks, see on ju oluline juba ka läbipaistvuse osas. ja viimane märkus, on väga palju algatusi erinevates riikides. Itaalias on käivitatud niinimetatud Rooma harta. see puudutab meie omavahelise suhtlemise eetikat ja see on eriti tähtis ajakirjanike jaoks Need algatused on aga kõik äh, kodanikualgatused ja lihtsalt head äh, käitumistavad, mida üritatakse levitada. kuid kas komisjonil on kavas kõik need algatused koondada ja välja arendada selle põhjal siis eraldiseisev seadusandlik ettepanek? me peame astuma sammu edasi äh, selles küsimuses õigusloome vallas. suur tänu! ja enne kui ma annan sõna tagasi meie külalisele vastusteks tahaksin ka mina omalt poolt äh, sõna võtta ühes punktis, äh, mida paljud kolleegid on maininud. nimelt siis mõelgem näiteks äh, kuritegudele ja ebaseaduslikule tegevusele mõnes kaubanduskeskuses, siis loomulikult kaubanduskeskuse omanik vastutab selle eest, mis seal toimub, nemad peaksid vaatama äh, et millised, mina selle peale kohe, kes, kes peab üritama asja kontrolli alla saama, aga samas me eeldame ka seda, et politsei läheks sinna kaubanduskeskusesse ja e, seaduse jalule, õiguse jalule seaks, kui inimesed ise ei suuda seda teha. nii et jah, on õige, et need ettevõtted peaksid kokku leppima ühtses käitumiskoodeksis et na-, et oleks võimalik seadusandluse rakendamine ja Sofi Indvelt viitas juba raamkokkuleppele. ja võib-olla oleks võimalik isegi täpsemalt äh, selgitada äh, õigusraamistik Euroopa Liidus, kuid ei tohi unustada seda aspekti, kuidas korravalvetöö käib selles valdkonnas ja ma lisaksin seega siis omalt poolt küsimuse, kas on komisjonis plaane sellealase tegevuse kuidagi edendamiseks, kas korrakaitseorganeid äh, äh, hakatakse kaasama? nii nagu proua Sippel ütles, praegu nad äh, on liikmesriigiti olukord väga erinev, mõnikord on kaasatud sellesse arutellu ka korrakaitseorganisatsioonid ja mõned mitte. suur tänu! kõigepealt äh, ütleb härra Nemitsi, ähm, Nimits, ma vastan proua Kienge küsimusele ründav sisu ja kas meil on seadusandlus selle kohta, mis, kuidas seda reguleerida, jah, on seadusandlus, raamdirektiiv ksenofoobia vihakõnede osas ja seal on täpselt välja kirjutatud, mille eest on võimalik karistada. me ei räägi siin ründavast sisust, vaid me räägime üleskutsest vägivallale, mille aluseks on viha. ja viha levitamine rassi, päritolu, usu ja, ja, ja muudel ähm, ettekäänetel. tegelikult on see raamtige-, direktiiv rajanenud Euroopa Kohtu pikale kohtupraktikale, kus on selgelt öeldud, et loomulikult vaba äh, vabandust, sõnavabadus tähendab seda, et on võimalikud ka radikaalsed sõnavõtud, mis võivad olla ründavad aga mingil hetkel tuleb ette piir e, ja see piir on e, see, kui hakatakse üles kutsuma vägivallale. selline piiri tõmbamine, ma ütlen selle selgelt välja, e, ei ole jäetud tehnoloogiaettevõtete otsustada, vaid aastakümneid on tegelikult press ise seda teinud, iga ajaleht, iga telekanal, kui äh, Nad lubavad kolmanda osapoole kommentaare oma sisu kohtagi, peavad äh, selle piiri tõmbama ja keegi ei räägi korrakaitsest, kui me palume äh, pressiettevõtetel seda tööd teha ja äh, kui nemad peavad tagama selle, et nende veebilehtedel näiteks kommentaaride all ei ole kolmandate osapoolte poolset kommentaari, mis rikub seadust. ja seesama nõue Äh, on pandud ka tehnoloogiaettevõtetele, kuid siin on üks äh, erinevus. nimelt praegune e-kaubanduse direktiiv annab nendele privileegi, privileegi võrreldes äh, tavameediamaastikuga. nimelt on asi selles, et kui näiteks pressi jõuab kolmanda osapoole kommentaar, peab see meediaväljaanne ise oma algatusel kontrollima, kas see sisu vastab seadusandluse. tehnoloogiaettevõtted e-kaubanduse seadusandluse alusel see on vana seadus, äh, nimelt et to, äh, toona olid platvormid neutraalsed ja passiivsed, siis nendel ei äh, ole seda enesekontrolli kohustust, vaid nad peavad tegutsema alles siis, kui neile esitatakse märge selle kohta ja tegelikult praegu see käitumiskoodeks selgitab seda, et kui kiiresti ettevõtted pärast selle märguande saamist peavad tegutsema ja siin me oleme tõesti jõudnud väl-, valdkonda, kus kurjategijaks <laughs> ei ole ettevõte nii-öelda ja raamdirektiiv äh, puudutab neid inimesi, kes äh, vägivallale üles kutsuvad ja ettevõtted kasutatakse ainult platvormina selleks ja siis on oluline küsimus see, et kas nad on ikkagi jätkuvalt passiivne platvorm või on endast saanud vahepeal aktiivne platvorm, praegu need arutelud käivad, kaub-, eh, komisjon on öelnud, et, et e-kaubanduse direktiivi me ei hakkaks muutma, vaid proovime kõigepealt eh, eneseregulatsiooni meedet. kui see tulemusi ei too, kui on selge, et eh, see midagi ei anna, siis on komisjon ka öelnud, et me oleme valmis kaaluma edasisi meetmeid Euroopa tasandil praegu arutelud on äh, veel katki, empiirilisi teateid meil ei ole, Saksamaa on näidanud seda, et vabatahtlikkuse alusel tõesti äh, vabaühendused äh, kommentaatoritena, nii-öelda usaldusväärsed kommentaatorid on oma tegevust parandanud, kuid on valdkondi, kus me ei ole sugugi rahul arengutega on tõsi, et tegemist on Euroopa-ülese käitumiskoodeksiga, aga seda võib rakendada iga liikmesriigi ettevõtte vastu, iga liikmesriigi kodaniku vastu ja käitumiskoodeksis on selgelt kirjas, et me taha, ja see on kõikides keeltes kirjas, et me tahame teil käituda nii ja naa. ja väga hea on see Poola näide, et kuu aeg tuuakse kokku konverents, kus poola keeles võetakse vastutusele poolakad. ja läbipaistvus selles osas ei õnnestunud äh, meil äh, edasiminekut saavutada käitumiskoodeksi puhul. kui te vaadat-, vaatate viimast äh, sätet, siis see ei ole veel päris hästi paigas, ma saan aru, miks te ei ole rahul ja ma olen ise neid asju proovinud, olen ikka jälle saatnud neid märk-, märguandeid ja probleem on tõesti selles, et kontakt inimese nime ei saa kuskilt kätte. Nad ütlevad lihtsalt ei teie märgukirjale ja kogu lugu ja tegelikult ei ole meil ka infot selle kohta, miks mõned teated võetakse maha või kommentaarid ja teised mitte me oleme selle koodeksi puhul näinud seda, et mõnedes liikumisriikides on asjad hakanud liikuma ja mida rohkem ettevõtted aru saavad, et tegemist ei ole ainult komisjoni mõttega, vaid et ka valitsused toetavad seda, nõukogu toetab seda, et ka kodanikuühiskond äh, kaitseb seda, seda rohkem nad ka avatud sellele praegu ongi äh, pall äh, ettevõtete väljaku poolel, nad peavad meile andma empiirilisi andmeid, mille alusel me saame kontrollida seda, et nad tegelikult ka on midagi ette võtnud ja võtavad maha äh, tähtaegade piires äh, siis ründava sisu. me oleme ettevõtetega kokku leppinud teinekord metodoloogias, aga ka vabaühendustega äh, oleme näiteks äh, küberviha rahvusvahelise võrgustiku tegevist rahastanud ja oleme näidanud seda, et on võimalik teha asju teistmoodi, kui äh, sektori ettevõtted näiteks äh, väidavad. ja loodetavasti neid empiirilisi andmeid on meil võimalik saada kokku rohkem ja need edastaks, edastame siis kindlasti teile ja nõukogule. ja see, siis saabub ka tõehetk. veel paar sõna laiema konteksti kohta Euroopa Komisjon äh, loomulikult äh, haldab endiselt ka radikaliseerumise vastu puudutanud kuidas sellele Euroopa äh, poolelt vastata seadusandlusega? seega meil on vaja rohkem tõendeid tõesti olukorra kohta, ma tean, et uuringuid on tehtud mitmeid. ja järjest rohkem on sellest kirjutanud mõttekojad kas komisjon on aga tänaseks siis vastate teie selle peale siis ettevõtted kukuvad liigutama. see ei ole ometigi tõsine vastus. kui sisu, mis on üle, tuleb midagi konkreetset võtta, jah, loomulikult käidumiskoodeksi osas kutsugem kokku empiirilised andmed. Neid on kahte tüüpi, mida me üritame koguda. kõigepealt äh, vihakuritegude kohta, sest sõnadest saavad teod kõigepealt mõlemal puhul meil ei ole täit pilti veel vihakuritegude arv äh, on oluliselt kasvanud. siin saame me loota Põhiõiguste Ameti poolt kogutud statistikale, aga vihakõnede puhul ja ettevõtete reaktsioon käitumiskoodeksi koht, osas, siis praegu on statistika kokku saadud ainult äh, Saksamaalt ettepanekuga, sest see peegeldab hästi meie ettepanekuid. minu esialgsed ette, muudatusettepanekud komisjoni äh, puudutavad näiteks äh, teistest ametitest ja agentuuridest probleeme, ka vastuolusid, ootame koostööd ja suur aitäh töö eest raportöörile. suur tänu, ma ei näe, et oleks sõnasoovijaid veel, ütleb äh, esimees. ma ei ole kindel. kas komisjoni poolt on keegi sõnasooviks, olge hea, palun. suur tänu. ka mina tahaksin tänada raportööri ja parlamenti, et selle raporti kallal niivõrd kiiresti olete läinud edasi, me oleme väga pikalt seda juba rääkinud ja nüüd on tõesti jõud, aeg jõudnud kätte selleks, et äh, läbirääkimised äh, jõuaksid lõpule, sellepärast et uued psühhoaktiivsed ained on tõesti ohtlikud, tapavad igapäevaselt inimesi ja äh, see ettepanek on hea ja peame selles osas suur, edasi liikuma, suur tänu teile! suur aitäh, et sõna võtsite, ütleb esimees ja küsin, kas äh, lõpetuseks tahaks öelda veel midagi härra Booni? ei, töö käib, aitäh! So... suurepärane! ja nende sõnadega siis äh, ühtlasi läheme järgmise päevakorrapunkti juurde edasi, mis on ühtne eh, eh, residentsus ja kindlasti pärit eh, Äh, tänases määruses kirjas juba äh, kolmkümmend murd kaks tuhat kaks äh, ja uus versioon kahe tuhande kaheksandast aastast. uue tehnilise Te olete juba rääkinud isa äh, sarnane juhul lõpukindlamaks, meil on äh, märgised, äh, mis või, mis äh, võltsimist raskendavad, need vastavad ka uutele tehnilistele arengutele. okay, um... hästi, suur aitäh kõigile neile, kes jäid äh, siia veel kuulama lähetusest Prantsusmaale Galeesse. nimelt on tegemist siis delegatsiooni aruandega kolmeteistkümnendast juulist kaks tuhat kuusteist. Äh, kaheksa libe kolleegi läksid Galeesse ja Prantsusmaale siis missioonile eesmärk oli vaadata vastuvõtukeskused äh, pagulastele ja asüülitaotlejatele Galees Äh, ja Grand Sündi ja samuti kohtuda ka Prantsusmaa kohalike omavalitsuse esindajate ning riigi esindajatega ja vabaorganisatsioonidega. selleks, et äh, vaadata üle, mida see missioon saavutas, tahaksin anda nüüd sõna Anna Komesile, kes oli delegatsiooni juht ja siis annaksin teistele liikmetele sõna, kui te soovite seda. suur tänu! kõigepealt tahaksin öelda, et see visiit leidis aset et äh, Brexiti hääletustulemusest äh, veel vähem kui äh, kuu edasi. ja huvitav oli tegelikult vaadata, kuidas see kõik mõjutas juba koheselt laagrites valitsevat meeleolu. aga tulen selle juurde veel hiljem tagasi. aga ma tahaksin praegu rõhutada, et me nägime kahte väga erinevat olukorda nägime olukorda Grand Santis, kus linnapea püüdis tõesti leida mingisuguse võimaluse, kuidas äh, neutraliseerida tavaelu tingimusi linnas äh, olukorras, kus väga selgelt väga pagulas, palju pagulasi oli seal, äh, kes ootavad ülepääsu Ühendkuningriiki ja pakkuda neile väärikaid elamistingimusi, mis on loomulikult eeltingimuseks selleks, et kohalik elanikkond nad äh, hästi vastu võtaks. ja linnapea siis valis välja teatud äh, krundid, sinna ehitati puust majad et pakkuda neile baasteenuseid, äh, vabakonnaorganisatsioonid lõid selles kaasa. Äh, sinna kaasati ka laagris elajad e ise. ja see tegelikult ei tekitanud mingisuguseid probleeme ja keegi sellest äh, Grand Antist ka palju ei räägi, sest seal ei ole väga palju probleeme tekkinud. hoolimata sellest, et linnapea ütles, et laagri elanikud äh, vahetuvad, sellepärast et pidevalt äh, inimesi tuleb juurde ja mõned lähevad vähemaks. väga erinev olukord loomulikult on Galees, kus äh, džungli problemaatika on tekkinud ja minu enda arusaam oli selline, et linnapea suhtumine ei aita kuidagi kaasa ja seda me nägime ka aruteludega en-, meie endiga koos äh, ta oli üsna vaenulikult äh, meelestatud äh, pagulaste ja migrantide suhtes, kes sinna piirkonda tulevad. ta rõhutas seda, kui palju see survestab kohalikke elanikke ja linnaelu. Äh, valitsusvälised organisatsioonid ütlesid ka meile, et Äh, kuna need inimesed on hooletusse jäetud ka linnavõimude poolt, on süvendanud seda probleemi. ja siis on see suur džungel, mis kasvab ja laieneb ja inimestel ei ole mingisugust tuge. Nad peavad ise hakkama saama. ja inimesi on muidugi linnatänavatel, nad kerjavad äh, ja tekivad vastuolud kohalike elanikega. sellepärast, et loomulikult seal on äh, suur hulk odavat tööjõudu. ja ka Prantsuse valitsuse jaoks on see suur probleem. nii äh, kodanikuühiskonna kui meedia ja teiste osapoolte jaoks nii et džungli laagrisse endasse ehitati ja loodi rohkem elukohti, äh, mis oleksid äh, paremad äh, tingimustega, näiteks laste jaoks, et lastel oleks võimalik ka koolis käia ja ka naiste jaoks, kes on halvemas seisus et see on väga oluline tegutsemine valitsuse poolt, mis minu arvates on väga palju ka eh, panustanud eh, või loonud selle olukorra, et, et kõik on rahunenud praeguseks hetkeks rohkem ja rohkem eh, vabaorganisatsioone on ka andmas tegelikult pagulastele baastoetust. muidugi nüüd probleemi tekkepõhjus on see, et inimesed, kes tulevad äh, pika tee Aafrikast läbi äh, Lääne-Euroopa, Lõuna-Euroopa äh, riikide, Galeesse, selleks, et minna Ühendkuningriiki, see on nende sihtkoht. ja on inimkaubitsejad Nad on äh, jõudsasti kanda kinnitanud seal, veenavad inimesi, et nad saavad igal juhul üle kanali, ükskõik äh, kui karmid turvanõuded äh, on, mida rakendab Prantsuse valitsus. et nii kokkulepete tõttu Ühendkuningriigiga kui ka vajadusest kaitsta inimesi, sest lasta neil lihtsalt proovida igasuguseid vahendeid kasutada, näiteks läbi Eurotunneli pugeda või nüüd äh, teisi võimalusi kasutada. näiteks üks Etioopia tüdruk hukkus sellepärast, et ta tahtis lihtsalt äh, veokite vahelt äh, läbi minnes ületada kanalit nii et väga palju on äh, inimkaubitsejate võrgustikke erinevaid, kes kasutasid äh, Brexitit äh, öelda inimestele, et ärge kasutage võimalust Prantsuse ametivõimudelt asüüli saada, sest me nägime, et tegelikult, et prantslased proaktiivselt püüdsid veenda inimesi Prantsusmaale asüüli taotlema, aga inimesed ei kasutanud seda võimalust, sellepärast et nad lootsid ikkagi minna äh, Inglismaale, kus neil on äh, toetav kogukond äh, või pereliikmed, sugulased. ja sedasama vaimsust, mõtet toetavad ka inimkaubitsejad ise. ja nad on kasutanud isegi Brexitit, öeldes, et kõik lõpeb, äh, saate vabalt siit üle, nii et oodake veidike veel. ja paljud inimesed, kellega me rääkisime ka džunglis, olid äh, seal kohapeal ja ütlesid, et ma igal juhul saan siit äh, üle, sest et kõik seda saavad, küsimus on ainult rahas ja selleks, et raha saada, teen ma ükskõik mida. ja see ongi Kale džungli tragöödia Prantsuse ametivõimud, nagu me nägime, püüdsid selle probleemiga toime tulla. ja kohaliku omavalitsuse suhtumine ei aidanud kuidagi kaasa. aga muret valmistab sulle, mulle see, mida ma praegu olen kuulnud, nimelt, et Prantsuse ametivõimud püüavad äh, jällegi minna vastuseisu võib-olla selleks, et leida paremaid elutingimusi ja olmetingimusi inimestele. aga see on võimalik ainult laagrielanike intensiivsetega arutelude tulemusena, sest muidu lihtsalt tekib äh, vägivallapuhang. mind hämmastas ka see, et tegelikult väga palju raha on äh, kulutatud selleks, et äh, muuta kogu seda Äh, keskkonna turvalisemaks, aga äh, see ei takista kindlasti mitte inimkaubitsejate tegevust ja ei takista ka inimesi proovimast äh, ületada kanalit. ma ei tea, kas on vaja nii palju igasuguste jõuorganisatsioonide jaoks raha kulutada. ma ei tea, kas see aitab Briti valitsust ja ma ei tea, kas see aitab ka Prantsuse ametivõime jõuorganeid selle probleemiga tegelemaks niimoodi, nagu me peaksime sellega tegelema nimelt, et inimeste õigustest kinni pidada. ja loomulikult saatmata alaealiste küsimus on siin väga tähtis. ma ei tea, kui palju saatmata alaealisi on nüüd võtnud Briti valitsus vastu. ja Prantsuse ametivõimud tegelevad nende saatmata alaealiste dokumentidega niimoodi, et äh, võimatu on keelduda Ühendkuningriigi ametnikel. aga mingisuguse arvu lapsi on siis eh, britid üle võtnud ja me oleme lugenud ju ka meediast, et eh, alaealised eh, lähevad Inglismaale, tegemist on siis perede taasühendamisega. ja sel hetkel, kui me käisime, oli kuussada 600 alaealist, nüüd ilmselt räägime topeltarvust. et Briti valitsus ei ole samas nüüd valmis olema vastuvõtlikum ja teretul-, tere tulemast ütlema nendele saatmata, saatjate alaealistega on täiesti öö, vastuvõtmatu ja asi, mida me peaksime muutma nii et äh, need on minu kommentaarid äh, siis äh, selle ülevaate lisaks, mida, mida me oleme ka koostanud uh,. Uh... tänan, nüüd soovib üks delegatsiooni liige veel sõna või isegi kaks. esiteks uh, proua Beržat, palun. suur tänu, härra esimees ja tõesti, ka mina olin selle delegatsiooni liige ja ma tahaksin tänada Annat äh, selle ülevaate eest, ma olen nõus enamusega sellest, mida ta ütles, ja ütleksin, et me nägime tegelikult kolme erinevat olukorra, Grand Sandis kõigepealt äh, ja siis Calais kaks erinevat äh, asja, kõigepealt äh, need pagulased, kes on ametivõimude kontrolli all, naistele ja lastele on eraldi keskus seal loodud, kes on võetud kaitse alla. ja selles keskuses on nelisaja viiekümnele inimesele koht, siis äh, ajutine vastuvõtukeskus, äh, mis on konteinerites äh, see annab võimaluse vastu võtta mehed, umbes kaks tuhat inimest ja siis ülejäänud nagu Anna ütles, on väga palju liikumist laagri sees, kuid olukord väljaspool laagri võimude kontrolli on katastroofiline ja väga paljud ilmselt on sellega nõus, viis kuni seitse tuhat inimest äh, elavad seal tõesti jubedatest tingimustest. Äh, natukene räägiksin sellest, mis on vahepeal siis toimunud alates juulikuust. Prantsusmaa valitsus otsustas äh, lammutada selle slummi, aga mitte ei otsustanud ainult slummi osa laiutada, lammutada, vaid ka püsirajatised maha võtta jah, see on äh, erinevatel faas, erinevasse faasisse jagatud, aga kõik tahetakse maha lammutada. eriti, mis puudutab seda naistekeskust, seda toetas Euroopa Liit oma vahenditega ja ma arvan, et meil lasub siin küll kohustus ja, ja me peame kontrollima seda, kuidas meie vahendeid kasutatakse ja mis eesmärkidel. ma tahaksin täpsustada, et enamus assotsiatsioone, kes äh, vähemalt väga suur enamus assotsiatsioonidest, kes et galees äh, äh, tegutsevad, on olnud nõus sellega, et slumm tuleb äh, laiali saata. aga näidatakse üles väga suuri raskusi selle mõistmisega, et miks võetakse maha see ajutine vastuvõtukeskus ja naistele ja lastele loodud keskus nagu Anna ütles, on alaealisi, kellel ei ole saatjat, keda ei ole võetud kaitse alla ja nende arv suureneb. üks suur Prantsusmaa varjupaiga e-, eest võitlev organisatsioon viisteist aas-, viisteist päeva tagasi ütles, et neid inimesi on tuhandeid, neid saatjate alaealisi seal. ja praegu, nii palju kui ma tean, ei ole ühtegi meedet, mis oleks konkreetselt suunatud sellele, et tagada saatjate alaealiste kaitse. me peame tegutsema selleks, et äh, midagi võetakse ette selles osas. me peame nõudma, et äh, tuleb alaealiste kaitse osas rohkem ära teha. ja tõesti, Briti ametivõimud äh, ei ole vastanud äh, Äh, nii nagu nad peaksid äh, tegema. Äh, vähemalt viiesajal alaealisel on õigus minna Suurbritanniasse, need inimesed tuleb vastu võtta. praegu on vist kusagil viiekümne ringis neid inimesi võetud ja Suurbritannia oli valmis võtma viisteist inimest pärast siseministri kohtumist, minu meelest on see, see pole küll ülesande kõrgusel, selline lahendus ja mulle tundub, et äh, struktuurid, enne kui me need seal maha tõmbame, neid tuleks siiski kasutada alaealiste kaitseks, kellel ei ole saatjat. Dublini määrus, täpsemalt äh, artikkel kas kuues või kolmeteistkümnes, mis puudutab saatjate alaealisi, seda tuleb rakendada ja me peame andma endast kõik, et need inimesed oleksid kaitstud äh, need lapsed oleks kaitstud, olles näinud seda, milline on olukord kohapeal, pärast faktidega tutvumist on mul selge veendumus, et me peame võtma oma vastutuse kanda ja meie komisjoni esimees võiks nii kiiresti kui võimalik välja saata kirja Prantsusmaa valitsusele ja võib-olla ka Briti valitsusele. suur tänu! Um, next, uh... suur tänu! järgmisena proua Kienge, palun. Anna per eh, la sua relatsioone, che condivido in eh, eh, suur tänu Annale selle raporti eest, ma olen nõus paljude punktidega, mis seal välja toodi, so see visiit oli meie komisjoni jaoks väga oluline, nägime paljusid ehm, rändajaid, kes on Kaleesse lõksu jäänud, vastuvõetamatu, piiratutesse tingimustesse, sellepärast öeldaksegi selle kohta džungel. selline limbo muudab tuhanded inimesed nähtamatuks, nad elavad seal illegaalidena. kui inimesed on olukorras, milles nad tegelikult rikuvad seadust, siis see on kasvulava selleks, et organiseeritud kuritegevus hakkab neid ära kasutama. ehk sageli on nad organiseeritud kurjategijate ohvrid. soovin välja tuua paar mõtet. esiteks, see poliitiline patiseis Euroopa Liidu tasandil. tegemist on solidaarsuskriisiga mitme liikmesriigi vahel ja väga selgelt on näha neid tagajärgi sellistes paikades nagu Calais, aga ka teistes Euroopa Liidu osades. ja siin on läbikukkumine selles, et Euroopa Liidul ei ole siin poliitikat ja ka liikmesriikide poolne on see läbikukkumine. ühelt poolt näeme näiteks, mida tegi Grand Santi linnapea, teisel pool näeme äh, Äh, Kaleed. ja siit on väga selgelt näha, kui oluline on strateegia integratsiooni tarbeks. on vaja väga selget plaani äh, inimeste lõimimiseks ja on tarvis sobivat ja väärikat lähenemist nende inimeste vastuvõtmiseks, nagu Anna ütles, tegemist on kiireloomulise küsimusega, sama kiireloomuline teema on saatjata alaealiste küsimus, nende eest hoolitsemine meil peab olema võimekus neid eh, prioriteetses korras eh, vastu võtta. kui me käisime Calais, siis me nägime, milline on Dublini määruse negatiivne mõju. ehk väga selgelt on näha, et on vaja reformi, millega arvestatakse ka seda, kuidas see mõjub reaalses elus ja pärast mingisugust reformi võiks loota, et selliseid olukordi enam ei teki kui inimesed jõuavad sellistesse oludesse, nad elavad ebaseaduslikult, siis meie peame tegema palju rohkem tööd seaduslike rändeteede loomiseks. tänan, proua Guillaume, palun! suur tänu ka mina pool, tahaksin tänada mm, Anna Komesit ja kogu delegatsiooni, et te käisite koha peal ja eh, suur tänu, et te edastasite selle info olukorra kohta koha peal ja Anna, suur tänu, et sa viitasid ka sellele, kui äh, suuri erinevusi on äh,, on selles la-, nendes laagrites. ja mõned märkused minu poolt, kõigepealt mitte keegi ei ole praegu rahul olukorraga Galees, mitte keegi ei tohi Äh, olla rahul sellega. Kreekas, Bulgaarias ja nii edasi nägime me sellist olukorda varem, aga minu meelest see, mis Calais praegu toimub, on röögatu. selles osas on kõik ühel nõul. kõik on veendunud selles, et Calais olukord, äh, seda tuleb lahendada ja teine veendumus, mida ma teiega jagan, see laagri lammutamine vähemalt see osa, millest praegu räägitakse, on vältimatu. elamistingimused on äh, meie jaoks täiesti arusaamatud, nii nende inimeste jaoks ja teisalt, äh, nagu Anna ka ütles, tekitavad sellised elutingimused seda, et sellest lõikavad kasu kaubitsejad. suur tänu äh, proua Virgiale, kes viitas ähm, Prantsusmaa valitsuse ja nende vigadele, nojah aga me peame mõtlema ka sellele, et äh, mida siis ähm, oodata seal tegelikult, me näeme ju, mis toimub. Prantsusmaal on äh, tulemas väga oluline päev, nimelt esimene november, paari päeva pärast. sellel päeval et äh, käivitub äh, meil seadusandlus, mille kohaselt inimesed, kes meie territooriumile jõuavad, need me ei saa enam tagasi saata, sest et äh, talv hakkab. ja teiseks ma tahaksin tunnustust avaldada nendele inimestele, kes teevad tööd vabaühendustes, seal kohapeal see töö on raske ja tuleb tunnustust avaldada sellel, nendele inimestele ja samuti ka Prantsuse ametivõimudele ja eh, organisatsioonile, kes eh, vaatab läbi eh, varjupaigataotlusi. Pascal Lavris, kohalik direktor käis kohal ja ei jäänud ootama lihtsalt neid toimikuid. see oli vabatahtlik samm minna inimesi veenma on väga oluline ju see, et me peame neid inimesi kuidagi veenma selles, et on oluline esitada äh, varjupaigataotlus Prantsusmaal, mitte jääda sinna ootama ja lootma, et äkki saab kuhugi veoki peale. Äh, tuleb inimestele sellist selgitustööd teha ja mõnes mõttes see on olnud ka edukas, see tema kohalkäik. ja mis on oluline, koostöö on oluline kui kõik tegutsevad omapäi, eh, siis sellest ei ole mingisugust kasu, valitsussektorid ja vabaühendused peavad koostööd koordineeritult tegema ja ka taotluste puhul peab lähenema koordineeritult. ja me peame survet avaldama jätkuvalt eh, Briti ametivõimudele, selles osas on ka kõikidel sõnavõtnud, võtnutel õigus, eh, jah, alaealiste mm, puhul nad ei ole võtnud piisavalt inimesi on neid lapsi, kes võiksid minna Suurbritanniasse ja Prantsusmaa ootab lihtsalt, et oleks võimalik nad saata. nii et äh, tõesti, Briti ametivõimudega tuleb koostööd teha selleks, et oleks selge see, et äh, mis nendest lastest siis edasi saab ja viimane märkus, äh, see laagri mahavõtmine viib kaasa sellele, et inimesed Äh, paigutatakse ümber, ma ei hakka siin rääkima sellest, et äh, tuleks äh, ümber paigutada inimesi õiglaselt Euroopa Liidus ja nii edasi, noh, see on eraldi teema, vaid et seda tuleks teha ka korralikult Prantsusmaal ja see, sellil on tõesti õigus, integratsioon on tähtis. me räägime praegu konkreetselt Prantsusmaa juhtumist ja need inimesed tuleb integreerida Prantsusmaa ühiskonda. mis ma tahaks öelda, kõik senised kogemused, kõik senised kogemused on ümberpaigutamise puhul on näidanud, et kui seda tehakse läbimõeldult äh, ja järjepidevalt, siis on, siis kaasneb sellega edu. on loomulikult negatiivseid äh, tagajärgi ka, aga kui kohalikud omavalitsused on neid toetanud, siis on ka kohalikud inimesed selle vastu võtnud ja äh, see ümberpaigutamine on edukas. aga ma ei ole nõus sellega et Prantsusmaal on kohaliku omavalitsuse juhte, kes ütlevad põhimõtteliselt ei inimeste vastuvõtmisele, on käivitanud petitsioone ja on viinud äh, ausalt öeldes selleni, et tuleb välja inimese kõige vastikust äh, tekitavam osa, viha ja hirm. ja äh, me peame nende inimeste, neid inimesi aitama ja ma ütlen, kõik senised kogemused on näidanud seda, et kui asja tehakse läbimõeldud, siis integratsioon mõju, sujub hästi. aitäh. suur tänu. pärast seda arvamuste vahetust ähm, pakuksin välja, et ähm, koordinaatoritega räägitakse edasi läbi selle üle, kas oleks võimalik veel midagi selle suhtes välja öelda samuti kohtume Prantsuse siseministriga detsembri alguses, äh, kus saame neid teemasid tõstatada ja veel Anna Komes, palun. Äh, jah, ma soovin veel lisada, et tegemist on probleemiga, mis lihtsalt ei kao ära. on võimalik, et džungel ehitatakse kuhugi uuesti, sellepärast et äh, et need inimesed eh, ei, see on väga väikese tõenäosusega, et inimesed aktsepteeriks Prantsuse ametivõimude soovi, et nad lõimuksid Prantsusmaale. ei, nad tahavad minna Ühendkuningriiki ja niikaua, kuni kohal on inimkaubitsejad, on neil ka see võimalik olemas. meie ise oleme pakkunud leiba nendele inimkaubitsejatele sellega, et me ei ole loonud seaduslikke rändeteid. suur tänu! arvan tõesti, et eh, selle teemaga tuleb edasi tegeleda ning äh, nagu öeldud, siis esimees äh, räägib sellest edasi ka koordinaatoritega. kas oleks ka võimalik äh, rääkida paar minutit lähetusest Euroopa narkootikumide ja narkomaania seirekeskusesse, kus ka Anna Gomes äh, tahab midagi välja öelda, aga aga eh, sõnavõtt kodukorra teemal, palun. Euh, pour assurer le suivi ma tahaksin, et midagi tehakse ära selles äh, küsimuses, ma ei taha oodata detsembrikuud, ala, saatjate alaealiste puhul tuleb midagi ette võtta ma ei tahtnud nõu anda Prantsusmaa valitsusele ega ka nendelt nõu saada. tuhat kakssada alaealist äh, praegu on peavarjuta, sest et meil ei ole struktuure, millega nende vajadused katta. jah, me võime leida vormi, jah, mis kõigile on meeltmööda, aga mina arvan küll, et meie komisjoni esimees äh, keda ka eelmise nädala esmaspäeval hoiatasid vabaühendused, võiks saada kirja äh, ja öelda, et äh, meie koda on väga mures äh, selle lammutamise eel saatjate alaealiste pärast. seda võiks teha, see võib-olla aitaks äh, Prantsusmaa valitsusel ennast liigutama panna ja Suurbritannial samuti. Galee olukord on tõesti väga tõsine ja me ju teame, mis seal toimub, asi on selles, et taotlusi, taotluste arv kui vabaühendused ütlevad, et äh, viissada äh, alaealist, tegelikult nendel on õigus äh, minna Suurbritanniasse, aga probleem on selles, et meil ei ole tõendeid selle tõestamiseks ja järjest rohkem on neid inimesi, kellel lähevad need asjad kaduma, nad tulevad üle Vahemere aasta algusest on Itaaliasse jõudnud kakskümmend tuhat äh, saatjata alaealist, eelmisel aastal olid need kolmteist tuhat, nüüd on käes hetk hakata tegutsema või jätta kõik sinnapaika. ja esimees Moraes võiks saata väga lihtsa kirja, millega ta hoiataks, me ei taha kedagi hukka mõista, vaid lihtsalt äh, äh, häirekella lüüa proua Guillaume, avasin mingist Prantsusmaa sisest arutelu äh, asi on selles, et ma ei ole öelnud, Marie-Kristjan, et sa oled hukka mõistnud äh, Prantsusmaa valitsuse, jah äh, aga anna andeks, Prantsuse valitsus on kursis seal toimuvaga. Äh, kas sa tõesti arvad, et nende saatjate alaealiste küsimus ei ole mitte kunagi pähe tulnud valitsuse liikmetele Prantsusmaal? ei ole ju nii nii et kui me üldse midagi ette võtame, siis me peame tegema seda, et me peame tagama koordineerituse. Nende inimeste saatus sõltub eh, Suurbritannia valitsusest ja sellepärast ma arvan, tuleb survet avaldada. on väga tähtis selle surveavaldus ja tuleb koostööd teha eh, organisatsioonidega, kes tunnevad neid inimesi, kes on nende taotlused läbi vaat-, vaadanud ja on vaja eh, tagada see, et eh, nende dokumendid saaksid kokku ja et kohalikud omavalitsused Prantsusmaal eh, võtaksid need inimesed siis pärast seda laagri lammutamist ilusti vastu, jah, hoiatuse saatmine väga hea, aga aitamine veelgi parem. suur tänu, pakun välja, et anname selle nii kiiresti kui võimalik koordinaatoritele et nii kiiresti kui võimalik saaks sellele veel reageerida. arvan, et aega enam ei ole, tõlkide tööaeg saab läbi. kas teeme selle ühe-kahe minutiga ära või lükkame edasi? teeme siis ühe minutiga. arvan, et oli väga kasulik seal käia, tänan kolleege ehm, mõlemalt lähetuselt arvan, et nägime, kuidas ähm, seirekeskus teeb äh, väga asjakohast tööd selleks, et panustada tervislikumasse ja turvalisemasse Euroopasse. eriti tooksin välja uue hoiatussüsteemi uute psühhoaktiivsete ainete kohta ja mida iganes me saame enda poolt teha selle strateegilise partnerluse jaoks Europoli ja Seirekeskuse vahel, see oleks väga oluline. arvan, et ähm, rahastusega lähevad ka asjad õiges suunas ja parlament peaks seda toetama ja ma arvan, et tõesti peaks äh, lõpetama kahe tuhande seitsmeteistkümnendaks aastaks äh, rahastuse, et seda peaks veel tõstma, arvan, et nad teevad kasulikku tööd. ja tõlge lõpetab siinkohal. Insecure- uh,, uh insecurity uh, aspects is the most important thing we can say